Good morning, ladies and gentlemen. We start our meeting 10 minutes. Tere hommikust! Alustame 10-minutilise hilinemisega. kaheksateist keelt täna. ja seetõttu ma lähen üle oma emakeelele. niisiis, tere hommikut veel kord kõigile nii nagu kõik ähm, täna äh, kohtumised on see ka üle kantud äh, Europarl veebilehel. ja ma sooviksin teid mitte ainult südamlikult tervitada, vaid ka enne, kui me alustame tänase kuulamisega, äh, sooviksin veel paar sõna öelda ka protokollide kohta, mis me oleme esitanud, see on kaheksanda novembri kohta, neljateistkümnenda, kuueteistkümnenda novembri ja seitsmenda detsembri kohta ning seni ei ole mingisuguseid märkusi nende kohta esitatud, nii et äh, nad on nüüd äh, vastu võetud ja äh, kehtivad. veel paar märkust. kõigepealt, mis puudutab dokumentide kättesaadavust, et seni me ei ole komisjonilt saanud veel palutud dokumente, mõningad oleme saanud, aga eriti need dokumendid, mis on äh, volinik Moskovitši valdkonnast pärit, äh, neid me ei ole veel saanud ja äh, alles siis saame neid dokumente põhjalikult hakata uurima, kui need meil ka käes on. ja üks nõutavatest dokumentidest on nelikümmend tuhat lehekülge pikk, nagu komisjon väidab, nii et nii selle läbivaatamisel kui ka hindamisel peame väga palju tööd tegema, aga meil on ka üks rõõmustav teade, nimelt et kõik liikmesriigid on otsustanud üheksateistkümnenda korraperil, et nad e-, esitavad meile nõutud dokumendid, aga vähem rõõmustav on tõsiasi, et seoses nõukogu hinnanguga seesama Koreperi kohtumine otsustas, et, et seoses, et mis puudutab valitsusliikmete väga tagasihoidlikku esindatust meie organites, et, et homme tuleb küll Malta finantsminister siia EKONisse esinema, aga et ette nähtud ühine kohtumine ECONi Malta eesistuja ja Eesti eesistuja vahel neljapäeva hommikul seoses ähm, ministri äraütlemisega ei saa aset leida ja seetõttu alates kella üheteistkümnest me lihtsalt arutame oma töödokumenti, nii see oli siis äh, meie üldise märkuste kohta ja ma sooviksin siinkohal tervitada ka meie külalisi, nii et täname räägime siis juristide, raamatupidajate, pankurite rolli Panama äh, dokumentide juhtumis äh, esimene osa ja äh, esimeses osas on meil kolm kogenud teadlast, kes meile esinevad ja nad on ka väga kogenud ähm, spetsialistid selles valdkonnas ja tere tulemast teile kõigile. ja isegi kui tegu on äh, erinevate äh, suunistega, nende erinevate äh, ametite kohta pankuritele, juristidele ja raamatupidajatele, siis audiitoritele, sellegipoolest ma leian, et on väga oluline, et me nad kõik siia kutsume ja saame teada, milline on nende, nende eksperdi seisukoht Nad kõik on vastanud ka meie küsimustele, nad on vastanud küsimustele kirjalikult ja need äh, küsimused on teil ka olemas. et ma ei ole veel kõiki vastuseid jõudnud läbi töötada, pean ausalt ütlema, aga need vastused on olemas ja seetõttu ma tervitan siin esimese paneeli eh, kõnelejaid ja kõigepealt saab sõna professor Roland Pallan. tema on siis vanemnõunik eh, maksuõiguse võrgustikus ja ta on avaldanud ka väga palju raamatuid, artikleid eh, maksuparadiiside kohta, samuti riigiteooria ja rahvusvahelise poliitilise mm, majandusteooria kohta. siis on, me tervitame siin professor Brooke Harringtoni, ka tema on siis äh, Kopenhaageni ärikooli eh, dotsent ja ka tema on väga palju raamatuid kirjutanud, üks on mul siin ka käes praegu, tere tulemast teile ka. ja kolmas esindaja eh, on meil Daniel Hall, tema on eh, tema on siis Perfect Global Corporate Intelligence'i kaasjuht ja direktor, tere tulemast ka teile. igal kõnelejal on kümme minutit, seejärel tuleb äh, meil küsimuste-vastuste voor viis minutit ja alustavad äh, meie raportöörid ja meie äh, raportöör Kohvort on siin, kaasraportöör veel ei ole siia jõudnud ja kuna me natukene hiljem alustasime, siis pikemalt venitame, annaksingi kõigepealt härra professor Ronald Palanile sõna. palun, teil on sõna. Do you hear me? Yes yeah.. Okay um,. The jah, kas te äh, kuulete äh, hästi, äh, eh, hinnatakse, et üleüldine jõukus on kakssada nelikümmend triljonit dollarit kõiki varasid kokkuvõttes ja kakskümmend, kolmkümmend triljonit nendest on offshore mis on kuskil äh, kaksteist protsenti ja seda äh, ei, äh, see ei jaotu ka võrdselt. suurem osa kuulub neist väga võimsatele korporatsioonidele. nüüd siis nõudlus, mis on ühelt poolt olemas ja teisalt on olemas ka pakkumine maksudest kõrvalehoidmiseks ja lisaks sellele on siis vahendajad või nii-öelda siis äh, lihtsustajad nende vahel. Mm, ja siin on siis mitu aspekti, kõigepealt äh, see kõik toimub äh, väga salajasel ja mitteläbipaistval toimel to,, kombel Äh, mida on näha hästi Panama dokumentide asja juures, aga siin on veel äh, kaks aspekti, mis on arbitraaži äh, kasutamine, mis on küll õiguslik vahend, kuid võimaldab leida igasuguseid lünki ja muid võimalusi siis agressiivseks maksuplaneerimiseks ja kolmas aspekt on nii-öelda äh, finantsskeemitamine, äh, äh, tuletisinstrumentide vahetustehingute kasutamine maksudest kõrvalehoidmiseks. ja mulle tundub tegelikult, et see viimane aspekt on kõige olulisem, arbitraaž on teisel kohal ja see salajasus, näiteks Panama puhul oli see küll oluline, kuid kogu äh, äh, nähtust arvesse võttes ei ole see kõige äh, kaalukam aspekt siinjuures. siis on jah, offshore pakkumine ja mm, enamasti on, on see kõik seotud siiski kriminaalse tegevusega, raha omastamisega ja Panama äh, puhul jah, me äh, nägime, et et äh, see on oluline, kui ta äh, äh, nii-öelda rohkem arenenud riigid Panamat nii väga enam ei kasuta. Panama pakub teenuseid just arenevatele riikidele ja mm, põhjus on selles, et Äh, siin sekkuvad äh, valitsused ja äh, valitsused tihtipeale arenevates riikides ei soovi oma kodanike vastu meetmeid võtta, näiteks Tai peaminister, kes oli ka siia kaasatud, ütles, et Panama puudutab eraasju. jah, muidugi me ei oota ka, et Putin midagi selle vastu ette võtaks, eks ole. nii et OSCD mm, eeskirjad tõesti öö, öö, seavad just esikohale valitsuste tegevusi, kuid, tegevust, kuid valitsused tihtipeale ei võta midagi ette oma kodanike suhtes ja ma usun, et Bruka kinnitab seda, et see vara Äh, halduse äh, äri äh, tegelikult on ähm, Panamast eemale kaldumas või väga palju Panama teenuseid ei kasutata. viimaste aastate sündmused on näidanud, et tehnika on muutunud palju keerukamaks just arbitraaži ja finantsskeemide koha pealt. nüüd, mis puudutab neid vahendajaid, siis äri Ähm, maksuplaneerimine toimub nii-öelda ähm, selle suure neliku äh, kaasabil, need suured äh, audiitornõustamisfirmad, aga ähm, mm, päris selge ei ole veel see, kuidas see täpselt toimub. Äh, aga selge on see, et offshore maailmas ei ole ilma vahendajatega võimalik mitte midagi ette võtta, te ei saa raha ühest kohast teise lihtsalt tõsta. Teil on tarvis professionaalset teenust pakkuvat vahendajat. ja mina olen e, viimast e, kümme-viisteist aastat selle teemaga tegelenud ja mm, professionaalide e, suhtumine tegelikult ei ole, ei aita meid kuigivõrd kuna nad ütlevad jah, et on, on äh, mõningaid äh, kuritarvitusi olnud ja siis nad äh, teevad näo, et nad on justkui väga ebameeldivalt üllatunud mõnedest juhtumitest ja siis süüdistavad ka valitsusi, kes ei ole piisavalt rangeid eeskirju paika pannud nii et nende suhtumine tegelikult ei soodusta väga palju koostööd ja sellele tulevad, peavad just poliitikud äh, reageerima, teie siinhulgas, äh, kuna tuleb arvesse võtta äh, ka seda, kuidas kodanikud seda kõike tajuvad ja nad ootavad teie poolt tegusid. ja lõppkokkuvõttes on tulemuseks reeglid, mis tegelikult ei aita väga palju, nad on väga äh, bürokraatlikud, tihtipeale äh, ebavajalikud ja tagajärjeks on see, et just äh, väikeettevõtjad kannatavad nende all kõige rohkem. lihtsalt väikestega ei soovi finantsinstitutsioonid enam kuigivõrd tegeleda ja see jällegi äh, on kasulik ainult kõige jõukamatele. nii et äh, kui äh, see komisjon ehk jõuaks mingile kokkuvõttele, nendele kokkuleppele mingitele vahendajatega, oleks see tõesti suurepärane tulemus, me ei saa öelda, et, et reeglid on halvad või et süüdistame ühte firmat Panamal, Panamas ühelt poolt äh, tuleb äh, probleemi äh, tunnustada ja teisalt siis saavutada seda, et pandaks paika paremad reeglid ja minu arvates praegu Euroopa, Euroopas kehtivad reeglid ei oleks aidanud Panamale jälile saada kui ei oleks äh, mingeid lekkeid äh, tekkinud. ja põhjus, äh, miks väga vähesed ameeriklased sellesse kaasatud olid, ei olnud see, et neile ei meeldiks maksudest kõrvale hoida. see pole tõsi vaid see, et Ameerika viis sisse selle FATCA Äh, need FATKA meetmed, äh, mille ümber oli küll väga palju elavat äh, arutelu, kuid see tõesti muutis kogu asjade seisu. nagu OECD-s ei nõua, et riik muudaks mingeid reegleid ja neile alluks vaid see lihtsalt püüab äh, infot äh, äh, koondada. kui sa näiteks tahad ükskõik mis, mis riigi kaudu USA-ga äri teha, siis meie soovime USA-s piisavat läbipaistvust ja ma arvan, et Euroopa saaks ka sedasama väita ja nõuda kuuskümmend triljonit äh, dollarit on, on see Ameerika puhul ja ma arvan, et Euroopa Liit saaks ka sellest äh, kasu, kui, kui ta muudaks oma suhtumist ja äh, paneks paika reeglid, nii nagu USA tegi ma usun küll, et see oleks kasulik, isegi kui kõik kui, isegi kui see valis päris palju kriitikat. suur tänu, tänan, professor Palan. see oli tõesti väga huvitav ülevaade teie seisukohast, mis viib väga paljude päevakajaliste küsimuste juurde ja annangi sõna nüüd kohe professor Brooke Harringtonile, Brooke Kopenhaagenist, palun, teil on sõna. suur tänu kõigepealt ma jätkaksin sealt, kus minu kolleeg professor Palanna just lõpetas, see puudutab siis vahendajate tegevust. ja miks õiguskaitsevahendid ei ole olnud äh, nii tõhusad, kui me oleksime seda soovinud. ma räägin teile oma uuringust, äh, mida ma olen läbi viinud äh, vahendajate osas peaaegu terve aastakümne ja näitan teile ka, annan teile ka ülevaate erinevatest poliitilistest soovitustest ja nii edasi. kõigepealt ma tooksin välja, mis on kõige olulisem Panama dokumentide juures. ma arvan, et üheks õppetunniks on see, et äh, seaduse, on seadus küll kõigi jaoks, aga see ei mõjuta veel kõiki võrdväärselt. ja äh, Mossack Fonseca taoliste ettevõtete äh, rolliks ja ülesandeks on on siis sellele väga valitud äh, rahvastiku osale äh, anda ka vabadus mitte vastata äh, nende seaduste nõudmistele. ja näiteks ähm, toon teile näite, et kui paljudest seadustest te saate kõrvale äh, hoiduda ja see ei räägi mitte seaduste äh, rikkumist, vaid Ronanil oli õigus, et üks asi, mis juhtub vahendajate maailmas, on see, et et vaadatakse, millised on erinevad äh, seaduslüngad ja samuti, millised on vastuolud ja vahendatakse lihtsalt nende erinevate õigusaktide vahel, nii et tegu ei ole õigusrikkumisega. ja ma olen nõus ka Ronani seisukohaga, et ilma vahendajateta, keda meie mida meie teame siis rahvusvahelise maksudest, äh, maksustamise vältimise süsteemina, mis on maksma läinud äh, kakssada miljardit äh, dollarit aastas eraisiku poolt maksmata jäänud maksudena, siis me teame, et ähm, rikkad inimesed istuvad oma jahtidel ja ähm, ja ne, nemad maksavad inimestele selleks, et ähm, nende maksud ja nende vara oleksid äh, turvaliselt, nemad ei maksa selle eest, et nemad ei tegele sellega, et maksudest kõrvale hoida, mitte rikkad inimesed. miks ma seda tean, sellepärast et viimased üheksa aastat olen ma äh, vaadanud, kuidas need inimesed töötavad olen sisenenud nende maailma õppimaks rohkem nende tegevused, nii et äh, mida siis soovivad äh, nende varahaldurite kliendid? Nad ei soovi mitte maksustamise vältimist, vaid äh, õiguse vältimist. nii et mõelge näiteks, kui te saate teha ükskõik, mis te soovite ja maksate selle eest seaduslikult, mida te siis teeksite, et näiteks üks rikas inimene seda praegu teebki ja e, selle süsteemi töö teeb ära e, hiljuti e, tekkinud rühm, nad nimetavad ennast erinevalt, üheks kõige üldisemaks nimetuseks on varahaldur, nii et näiteks Saksamaal nimetavad ennast Treuhandi halduriteks, need nimetavad ennast erinevalt, aga Ehm, viimase kahekümne viie aasta jooksul on äh, tihti neid hakatud nimetama varahalduriks, kuigi valla varahaldurite haridus on tegelikult hoopis mingisugune muu, nii et ehm, tavaliselt on nad saanud juristihariduse või siis pankuri või ähm, raamatupidajahariduse. ma olen ka kohtunud isikutega, kes on olnud eelnevalt, äh, eelnevas elus teadlased, Greenpeace'i aktivistid, aga üheks ähm, ühendavaks osaks on see, et nad soovivad anda rikastele seda, mida need rikkad inimesed soovivad, nimelt siis seaduste vältimine. ja see kutse ähm, Nende kutseassotsiatsioon ähm, on kokku lugenud, et varahaldureid on umbes kakskümmend tuhat erinevates riikides, tegelikult neil mingit litsentsi ei ole. nii et sellist asja nagu riiklik litsents, rahvusvaheline litsents varahalduritel seda ei ole. ja kõige tavalisem tegevusviis on äh, see, et nad tegelikult õõnestavad äh, seadusaktide vaimu, kuigi nad tegelikult seadust ennast ei riku. ja seetõttu me näemegi, et tegelikult väga palju neid inimesi, kes on maksustamist vältinud, ei ole kohtu ette viidud, sellepärast nagu Mossack Fonseca ütles, et nad ei rikkunud õigust, see on ka õige, sellepärast et nad küll õõnestasid selle seaduse vaimu, aga nad ikkagi tegutsesid õiguse piires. nii et ehm, tegu on nagu loomingulise lähenemisega nõuetele vastavusega, selle ma olen saanud ühelt ehm, Oxfordi professorilt nii et, et ähm, need isikud lihtsalt kasutavad ära erinevaid lünki ja vastuolusid äh, seadusandlused ning ähm, need äh, äh, varahaldurid, kui ma nüüd küsisin, et mis neile kõige rohkem meeldib nende töö juures, siis nad ütlesid, et neile kõige rohkem meeldib just poliitikakujundajatega kassi-hiire mängu mängida. ja üheks kõige suuremaks mureks on neil see, et nad ei äh, jõuaks nii-öelda radaripildile. nii et tegu ei ole mitte äh, sellise äh, Šveitsi panganduse sarnase saladusega, mis arvatavasti elab oma viimaseid päevi, vaid professionaalne valahardul teeb kõik selleks, et teie ja nende kliendid ei satuks kuidagi kohtusse ja seetõttu, kui ma küsisin kirjalikes küsimustes, et kas varahaldurid lihtsustavad maksudest kõrv-, kõrvalhoidumist, siis ma, mitte ükski varahaldur tegelikult sellist riski ei võtaks, et loomulikult on ka selliseid eh, varahaldureid, kes eh, võtavad ükskõik millise riski ja aitavad ka maksustamist vältida ja maksudest kõrvale hoida, aga aga samas eh, nemad, suurem osa nendest ikkagi soovivad jääda äh, Ähm, õiguse õigele poolele ja nad ähm, lihtsalt soovivad tegutseda avalikkuse silma alt väljaspool. nii et nad töötavad erinevates korporatsioonides, fondides äh, ja ja nad, nende tegevus on väga keeruline, nii et äh, vaatame näiteks neid erinevaid äh, õigusüksuste blokke. Mm, Te võite tegelikult igasuguseid konstruktsioone nendega üles ehitada ja, ja samas on mm, väga keeruline vaadata, kes on selle vara omanik, ükskõik kas tegu on jahiga või mingisuguse portfoolioga. ja mm, üks asi, mida nad on väga hästi õppinud ära kasutama, ongi just erinevate jurisdiktsioonide ärakasutamine Nad kasutavad ära näiteks offshore eh, jurisdiktsioone ja see aitab neil ka eh, tegelikult seadustest kinni pidada. nii et eh, üheks parimaid par,, tuntumaid vara, varahaldusfirma diviision, ma tahan jääda nähtamatuks ja seetõttu me ka ei näe, et Panama dokumentide osas oleks keegi kohtusse kaevatud nii et äh, sellised suured ähm, ettevõtted nagu Mossack Fonseca on tegelikult suutnud ähm, väga hästi äh, hägustada seda kogu pilti, nii et nende klientuur on jäänud äh, saladusse. ma olen tegelenud juba üksteist aastat ähm, varahaldusega ja kolm aastat ma ka õppisin vara ähm, haldust ja tänu sellele ma siis õppisin ka nende tehnikaid ja trikke, kuidas erinevates maailma osades varasid peita ja, ja ma kogusin erinevaid andmeid, mul on kuuskümmend viis intervjuud erinevatest ähm, riikidest, aga tegelikult väga keeruline on saada neid inimesi, kelle põhiülesanne on ähm, pidada saladust, äh, rääkima panna. nii et äh, mul oleks mõningad soovitused nimelt keskendumine eh, maksupoliitikale, mis on suunatud rikastele, see ei ole toiminud. me oleme näinud, mis eh, juhtus erinevate katsetega näiteks Prantsusmaal ja nende omandimaksuga, nii et eh, rikastel on väga lihtne lihtsalt välja pääseda sellest, sellistest piirangutest, nad saavad uue passi või nende äh, vara lihtsalt kaob ähm, selle riigi kontrolli alt, nii et varahalduril on väga lihtne selliseid asju korraldada. sellistes riikides nagu Iisraelis on tegelikult olnud ähm, tegevus palju edukam, nad on olnud edukad ähm, maksustamise vältimise äh, vastase võitluse osas. Nad on äh, muutnud äh, stiimuleid varahaldurite tegutsemiseks, nii et nad ei ole nii loomulikult neid vangi pannud, sellepärast et neid ei ole millegi eest vahistada, aga Nad on teinud varahalduritele, loonud varahalduritele motivatsiooni, mille alusel nad meelsamini teevad ka riigiametitega koostööd. ja, ja erinevalt Laksligi ähm, ähm, siseinformaatorist või ka teistest siseinformaatoritest. Ähm, näiteks on väga palju neid siseinformaatoreid, kes ei, eh, ei ole pidanud maksma oma eluga selle info eest. aga ma tean, et eh, siseringis on väga palju inimesi, kes ei ole selle tööga enam rahul, nad sooviksid seda olulist, eh, olukorda muuta. aga samas on väga palju ka neid, kes ütlevad, mul on perekond, ma ei sooviks lihtsalt põgeneda terve kogu oma elu, et vaadake, mida näiteks see isik, kes siseinformaator oli, mis temast sai nii et te peaksite just aitama siseinformaatoritel tegutseda. ja mida veel saab teha, me saame tõlgendada andmeid Panama dokumentidest just varahalduri pilguga. nüüd edasi, me peaksime ka vaatama, milline on varahalduri tööstuse sektori struktuur, me peame ka vaatama, milline on varahalduse geograafiline ulatus ja lõpetuseks ka varahalduse äh, kõige põhilisemad vahendid ja kuidas nad siis tegutsevad, nii et kõige lihtsamast süsteemidest kuni kõige keerulisemate süsteemide, et just neid peaks vaatama. suur tänu, äh, professor Harrington. siin oli tõesti väga palju äh, uusi elemente teie erinevatest uuringutest ja nüüd ma annaksingi sõna Daniel Hallile, palun, teil on sõna um,. Thank you very much aitäh! jätkates nüüd sellest, mis Ronald Book ütles, siis mul on paar kommentaari ka selle kohta lisada, aga kõigepealt paar sõna minu tausta kohta. olen advokaat Ühendkuningriigist, aga enam ei praktiseeri, olen äh, varade sissenõudmisega tegelenud, varem konsulteerinud äh, ning äh, Äh, andmed kogunud, äh, nüüd äh, töötan ühes kõige laiemas vaidluste lahendamise ettevõttes maailmas. põhjus, miks ma seda mainin, on selles, et ma tõenäoliselt olen just nimelt jahtinud seda osa ühiskonnast, mida Brooke mainis, rikkaid, kes kasutavad ära salajasi viise, mis on äh, erinevates jurisdiktsioonides äh, tagatud selleks, et oma vara mujale juhtida. seega saame mikrotasandil rääkida sellest, mis toimub. ma usun, et Panama dokumendid on tõesti väga põnev küsimus äh, ma leian, et olgugi, et see leke ise oli ootamatu, siis see, mis välja tuli, mitte niivõrd ja ma pean ütlema, et tunnen head meelt selle üle, et äh, nüüd on jõudnud avalikkuse teadvusesse osa sellest, mis toimub offshore äh, jurisdiktsioonides. ma olen ise selliseid võlgnikke oma karjääri jooksul taga ajanud, nii et ma mõistan väga hästi, millised raskused seisavad äh, riiklike maksuametite ees. ja väga keerukas on edasi liikuda niivõrd hästi makstud maailmas. minu karjäär on seotud väga paljude konfidentsiaalsuse nõuetega, äh, vahel ka kohtu poolt kehtestatudega, nii et ma ei saa kõike detailselt mainida, aga ma tahaksin siiski anda kerge ülevaate sellest, millega olen kokku puutunud ning äh, välja tuua ka mõned näited, kui saan. ma ei taha kuidagi äh, näpuga näidata ainult Panama ning offshore maailma peale, ma ise olen ka Kerni ettevõttest äh, ning nagu paljud ajakirjanikud, kes on rääkinud Panama dokumentidest, ega mina arvan, et on oluline arvestada sellega, mida ka Pruuk ütles, enamus eh, offshore ettevõtlusest on igati eh, seadusepärane. Eh, tahaksin väikese kõrvalepõike teha, kujutage ette, et olete vaesest keskkonnast, võib-olla ebastabiilsest riigist poliitiliselt või äh, ning teile avaneb võimalus töötada suurettevõttes ning teil tekib võimalus väga palju raha seal teenida, võib-olla rohkem, kui te ole, kunagi uskusite, et te näetegi kogu elu jaoks. võib-olla on tegemist altkäemaksuga, võib-olla vargusega, aga igal juhul te seda teete. nüüd, kui jättes kõrvale selle otsuse moraalse tausta, eh, palun nüüd mõtelge nüüd sellele, mis järgmisena saab logistiliselt. kas lähete siis koju ja guugeldate, vaatate, kuidas raha pesta? kas te küsite õhtusöögilauas sõbralt, äh, mida teha? ei, ilmselt mitte. enamasti, kui te selle raha saate, siis äh, äh, tutvustatakse teile ka abivalmist advokaati või varahaldurid, kes selle kõik võimalikuks muudab. ning enne, kui aru saate, naudite oma valel teel saadud vara vilju. Äh, ning äh, need ettevõtted läbi, mille see kõik toimub, ei ole teiega seotud ning äh, raha liigub algsest kuriteost üha kaugemale. enamasti läheb see maksma viisteist protsenti või isegi vähem. tegemist on äritegemise tasuga ning te ise ei ole kuidagi seotud selle raha liigutamisega. see on mõneti natukene rumal näide. tundub, et tegemist on pigem näitlejate või filmitegelaste kui ettevõtete juhatustega. aga kujutage ette, Äh, milliste ettevõtjatega te tegelikult tegelete, väikeettevõtjatega ja teistega? räägitakse Jeffrey Teslerist, kes äh, oli äh, Põhja-Londoni advokaat, aga kes lõpuks õnnestus Halliburdi äh, äh, altkäemaksuskandaalis ning kaks tuhat kuusteist jõuti äh, järeldusele, et äh, aastas äh, ulatub korruptsiooni väärtus ühe koma viie triljonini, kuni kahe triljonini. üheksakümmend viis kuni kaks tuhat kümme ainult viis miljonit miljardit dollarit õnnestus kätte saada. kui me mõtleme nüüd sellele skaalale ja sellele, kuivõrd eh, palju läheb raha kaduma, eh, me saame kümne aasta jooksul võib-olla mõne miljardi tagasi eh, triljonitest, siis see on ikkagi tohutu vahe. et see on ainult altkäemaksud ning korruptsioon, see ei ole kuidagi seotud fondide liigutamise või maksudest kõrvalehoidmisega. Panama dokumendid näitasid äh, Äh, tegelikult äh, ainult väga väikest osa sellest, mis toimub. kuidas siis see toimub? Äh, miks see toimub? see on väga hea äri. ja mitte ükski ettevõte ei taha kliente kaotada, konkurendid, kui teise loobuda sellisest tegevusest, seda teevad. tihtilugu paljud vahendajad ütlevad, et ei, meie äh, väärikas ettevõttes seda ei tehta, meil on äh, olemas äh, nõuded ja nii edasi, aga kahjuks minu kogemus ütleb, et see tegelikult on lihtsalt selline ettekääne. enamasti vastavad advokaadid või äh, raamatupidajad ikkagi tagavad lõpuks, et äh, ei tuleks kuskilt välja, et on kasutatud ebaseaduslikke vahendeid. kui nüüd teiselt poolt vaadata, siis minu äh, üks meeliskeeme on reisijad Ameerika Ühendriikides kui te tulete Ameerikasse, peate vastama küsimustele, kas te olete terrorist, kas te olete nats-, või kas te olete kuskil äh, mingeid muid kuritegusid kokku saatnud. Te olete sunnitud äh, tõde ütlema selle vormil. aga kui palju seal siis tõde on? ning ma pean ütlema, et tihtilugu taoliseid äh, päris suure joonelisi küsimustikke kasutatakse ka ettevõtetes endis. et mingisugust kontrolli vastuste üle ei ole ja küsimused on ka väga laiad ja ilmselged. enamus vahenditest kasu- äh,, investeeritakse kiiresti ära ning äh, mis te arvate, kui palju olemasolevaid vahendeid Äh, kättemak-, äh, altkäemaksu äh. kui palju selliseid vahendeid on? ma arvan, et üpris keerukas oleks selliste küsimustike alusel välja selgitada täpselt need summad ja, ja kurjategijad nagu ka selle sama riik, Ameerika Ühendriikide sisenemise vormi alusel kas siis äh, keeldutakse ka sellistest äh, toimingutest äh, lihtsalt vaistu alusel või siis muudel põhjustel. ma arvan, et tihtilugu pigistatakse silm kinni, enamus vahendajaid ei ole Eh, niivõrd eh, suure südametunnistusega kui eh, Jeffrey Tesler, aga paljud teavad, et midagi kahtlast toimub. kaks tuhat kuusteist jaanuaris Global Witness tuli välja raportiga, kus kaetakse Ameerika Ühendriikide ajakirjanduses ilmunud artiklite uurimine Äh, puudutas Aafrika äh, kaevanduste ministrit, kes tahtis oma vahendid tuua Ameerika Ühendriikides osta lennukid ja muud. ta kohtus kolmeteistkümnenda erineva advokaadiga ning ainult üks saatis ta minema. kaheteistkümnes, kaksteist olid äh, väga valmis teda abistama ja muuhulgas ka mm, advokaatide äh, advokatuuri äh, esimees. niisiis, kokkuvõtteks, kuidas selliseid asju lõpetada, kuidas me saame midagi äh, muuta vahendajate puhul? Äh, vastus seisneb selles, et see tuleb kahjulikuks muuta ettevõtlusele. kui rahapesukahtlus tekib, siis äh, peab nende üle äh, väga tugev kontroll kehtestatama, neid äh, peab mõjutama negatiivselt. nii et inimesed hakkaksid pikemalt järgi mõtlema, enne kui nad seda teevad. niikaua, kui aga mingit sanktsiooni ei suudeta kehtestada, siis sellega jätkatakse see on lihtsalt väike lisakulu, äh, mis kaasneb sellega, aga äh, tasu selle eest on nii suur, et väärib ära igal juhul äh, katsetamist. suur tänu, härra Holm, ma arvan, et me oleme kuulnud tervet rida õudusi aspekte täna hommikul ja ja meie kuulamise teises ojas me jätkame seda arutelu, aga ma ei hakka praegu tegema kokkuvõtet, vaid avan kohe arutelu. meil on äh, tund aega aega selleks, et äh, arutelu pidada, kõigepealt saavad äh, sõna äh, raportöör ja kaasraportöör ja kõigepealt härra Kohvod ja siis härra Ježek, palun. viis minutit kumbki. Ähm, kokku viis minutit küsimus-vastus, nii et palun siis ka öelge, kellele see küsimus on suunatud. Uh, jah, suur tänu, suur tänu esinejatele, minul on igaühel üks küsimus. esiteks härra Ronan Palanile kui äh, te eks võiksite äh, veidi rohkem äh, tutvustada seda võimalikku uut kokkulepet, kuidas siis meie Euroopa Liidus saaksime kaasa aidata arbitraaži ja finantsskeemide puhul just kaasa nende äh, protsesside parandamisel. Brooke Harringtonile sooviksin veidi rohkem teada teie kogemusest just äh, nii-öelda äh, koha peal äh, mm, kus te olete teinud siis nii-öelda välitöid erinevates paikades, saartel, mida te olete koha peal näinud nendest praktikatest ja viimaseks äh, Daniel Hallile, äh, see oli väga äh, huvitav. mõned ütlevad, et vahendajad riskivad oma litsentsi kaotamisega, et siis see võiks olla piisavalt kaalukas karistus, kas teie arvates võiks see toimida, kui meil oleks niisugune süsteem, mis võimaldaks siis neilt litsentsi ära võtta rikkumiste puhul, aitäh! palun, professor Palan. jah, see ei olnud väga lihtne küsimus mulle ma ei ole osalenud päris äh, samasugusel kuulamisel nagu täna, kuid siiski mitmel äh, puhul olen näinud, et professionaalid äh, räägivad minuga ja, ja minu mulje on see, et me elame justkui paralleeluniversumites. et maksudest kõrvalehoidumine toimub tõesti massiliselt. ja siis tuleb inimene, kes ütleb, et asjad on kõik väga hästi, meil on regulatsioonid, meil on ka liigselt võib-olla eeskirju ja lõppkokkuvõttes tundub, et eeskirjad tegelikult hoopis annavad vastupidist tulemust ja mõnikord jah, ma ütlen, et teeme mingi ühiskomisjoni komisjoni, rääkige äh, sellest, mis on äh, offshore-süsteemis head. Äh, näiteks mingid sündikaatide tehnikad ja nii edasi, räägime sellest kõigest ühiselt, arutame ja vaatame, mida sellest alles jätta ja mm, mida võiks kõrvale heita. see oleks niisugune uus kokkulepe nii et me pigem äh, ei äh, suruks teile reegleid eeskirju peale, sest et te äh, ei pea neist kinni. me peaksime ühiselt kokku leppima, leidma kõigepealt, tuvastama, mis probleemid on ja siis tagame selle, et eeskirjad ja reeglid oleksid ka olukorrale vastavalt välja töötatud, nii nagu tarvis. suur tänu! järgmine, proua Carrington, vastuseks eh, teie eh, küsimustele, eh, küsimusele, mis puudutas minu muid kogemusi, järsku saaks minu slaidid veel kord siia üles panna, sellest oleks abi, kui ma siis, jah, hetk hiljem siis vastan küsimusele. Daniel Hall. jah, mul oli, <laughs> minule esitati lihtne küsimus, jah, litsentsi kaotamine oleks tõhus meede, siin on lihtsalt äh, majanduslik äh, aspekt. et kui oleks äh, jah, niisugune mm, kuna siin äh, tihtipeale ju on küll, ollakse kooskõlas reeglitega, aga samas siiski äh, vaadatakse neist mööda. nii et kõigele tuleb lihtsalt äh, määrata hind, kui mingi tehinguga kaasneb litsentsi kaotamine või, või väga suured kulud, siis lihtsalt jah, vahendaja võib-olla peaks hakkama järele mõtlema. ja USA-s on üks korruptsioonivastane eh, meede just eh, toimis eh, selle, sellepärast, et ettevõtte juhid just isiklikult tunnevad, et neid näiteks ähvardab kriminaalkaristus ja, ja sellest see erinevus tuligi aitäh, nüüd on äh, sõna äh, teil. jah, nagu Daniel ütles, jah, ma nägin, et paljud varahaldusfirmad lihtsalt ei võta enam USA äh, kliente. sellepärast, et see on nende jaoks liiga kallis ja liiga riskantne. nii et me näeme sellest, et, et FATKA toimib nüüd vastuseks teie küsimustele, ma olen tõesti paljudes kohtades maailmas käinud, nagu te ütlesite, kuna vara äh, haldus ja kõik seda, mida me ka äh, Panama puhul nägime, see on nii-öelda äh, maa-alune terve ökosüsteem. siin on jah, erinevad süsteemid, Singapur, Kaimani saared ja nii edasi, nad tegelikult ei konkureeri omavahel, nad ei röövi üksteiselt kliente, vaid nad spetsialiseeruvad, neil on igalühel teatud oma nišš, noh, nagu on äh, kiskjad ja, ja toiduahela erinevad osad, eks ole. nii et, et mm, kui te ainult üksikuid juhtumeid vaatate, siis te ei saa kogu Äh, olukorrast piisavat ülevaadet. Äh, jah, kui Panamasid ka äh, välja jätta varahalduse süsteemist, siis mitte midagi ei muutuks. ja siin on selline keerukam süsteem näiteks toodud sellel, sellel skeemil siin on terve hulk äh, selliseid erinevaid äh, elemente, siin on äh, müürid, kaitserajatised ja nii edasi ja, ja kõik need osad tegelikult tegutsevad ka erinevates paikades, erinevates jurisdiktsioonides, seetõttu tuleb näha üldist pilti. Panama suur tänu, see ei ole seotud mitte ainult Panamaga, sellepärast et selge on see, et see süsteem teeb teiste osadega koostööd ja nii edasi, et kui kuskil mingi maksuparadiisi piiratakse, siis seda suuremaks järgneb paralleelne maksuparadiis. ja nüüd äh, härra Ještšek, palun ka, ka, kaasraportöör. aitäh mul on küsimus professor äh, Harringtonile vahendajate kohta kuidas äh, pank ja jurist näiteks omavahel äh, suhtlevad teatud klientide äh, puhul ja mm, võttes arvesse kõiki neid jõupingutusi rikkumiste paljastamisel, siis kuidas te arvate, kas need osalised sooviksid seda süsteemi muuta või sooviksid nad siiski pääseda eh, nii-öelda eh, nende jälitajatest ja härra eh, Hoolile aruandlusel ei ole suuremat kaalu, nagu te ütlesite. loomulikult infovahetus ja läbipaistvus on olulised, kuid kas võiks olla ka mingeid spetsiifilisi meetmeid, mis siis nii-öelda kodanikuvabadustega ka kokku käis see täna um,. professor Harrington, kuidas siis seda süsteemi muuta? tegelikult see süsteemiga kohandumine on päris kallis, nad ei tee, nad ei saa väga palju kasumit tegelikult nendest tehingutest ma olen kuulnud uskumatuid äh, lugusid varahalduritest, äh, kes ähm, kus nad peavad otsima mingeid äh, ehteid, mille rikas klient on kuskil teises riigis ära kaotanud ja nii edasi. nii et kui äh, võtta arvesse ka kõigi nende skeemidega seotud kulud, siis tegelikult nende, nende tulu ei olegi väga äh, suur. FATCA äh, puhul nad ei saa lihtsalt üldse enam kasumit teenida, nii et see oleks ka teile hea idee, kui Euroopas oleks midagi sarnast, näiteks kui Äh, siis ei läheks see enam üldse läbi. nüüd viima-, teiseks äh, juristid ja äh, pankurid. nagu Daniel ütles, inimene, kes tahab kasutada offshore teenuseid, ei hakka seda lihtsalt Google'ist otsima, ta pöördub kellegi poole, kes on juba usaldusväärne nõustaja, jurist näiteks, ja mm, teeb seda siis äh, riigis, kus äh, peetakse äh, kinni kliendi ja juristi mm, konfidentsiaalsusnõudest ja selline inimene siis nii-öelda saadab teid edasi nii-öelda veidi hallimale alale siis, kus on järgmised nõustajad maksudest kõrvale hoidmiseks. suur tänu, kes soovib veel täiendada, härra Hall ja siis härra Pallan. jah, vastuseks ei ole kahjuks mingit lihtsat vastust. aruandlus jah, tõesti rajaneb tervel mõistusel, aga kuidas eh, seda kõike eh, parandada ma arvan, et äh, jah, pangad ja juristid on äh, tegutsenud äh, erineval moel. Nad on koostanud raporteid näitamaks, et nad on mingeid sammu, samme astunud, kuid tegelikult see nõnda ei ole. finantsinstitutsioonide puhul samamoodi äh, Äh, on tellinud äh, uuringuid, aga nad on samas tahtlikult äh, nende ulatust piiranud ja selleks suhteliselt väheseid vahendeid ette näinud, nii et nad tegelikult siiski see ise enda üle aruandluse tegemine või selle koostamine ei, tellimine ei toimi eriti oluline on siiski see, et just äh, seadused oleksid äh, eesmärgipärased. nii et me peame ka õppima möödunud äh, kogemustest, kuidas me oleme seni asjadele jälile jõudnud ja kuidas on võimalik siis seadusi selles valguses paran-, parandada. jah, professor, palun tahaksin veel juristidest ja aruandlustest rääkida. Äh, mis on Goldman äh, Sachs? Äh, sinna kuulub kolm tuhat kuussada üksteist, tuhande ringis on USA-s, ülejäänud on mujal ja seal all tegelikult on nii-öelda teine maailm, eriotstarbelised Äh, firmad ja neid on siis kolmkümmend tuhat erinevat äh, väikest üksust. miks see nõnda on? seal on hulk põhjuseid ja neil on ka hulk erinevaid äh, missioone. arbitraaž, maksuarbitraaž, finantsarbitraaž ja nii edasi, osa neist õilsatel eesmärkidel, osa mi-, mitte. ja miks niisugune hulk üksusi on loodud, seda tuleb äh, Äh, küsida. ja see kõik toimub äh, nõustamisfirmade äh, kaasabil. ja juristidelt siis küsitakse Äh, kliendi poolt või teistelt siis, äh, kas see kõik on äh, seaduslik, jah, kõik teavad, mis, mis on meie üldine eesmärk, kuid siiski tuleb jälgida, kas formaalselt, juriidiliselt on korrektne. nii et nõustamisfirmad on, mängivad siin väga olulist rolli, aitäh. aitäh, nüüd siin mõlemad äh, raportöörid küll natukene ületasid kõnega, aga nüüd fraktsioonide nimel Rahvapartei Ludvig Nimdemäär. suur tänu teile, suur tänu, et äh, olete tulnud siia. see on äh, tõesti väga üks kasulikumaid meie komisjoni kohtumisi. alustan härra Palanast, te ütlesite, et te olete natukene skeptiline selles osas, kui tõhusad on mõningad OECD algatused, näiteks mis puudutab äh, Äh, pangaarvete omanike ähm, tegevuse piiramist, et suletakse nende kontod, kuidas siis seda parandada? nüüd äh, teine küsimus äh, professor Harringtonile. et kuidas see võrgustik toimib? sest ma saan aru, et nüüd mingil hetkel ju soovitakse ka mm, varjata seda, kes on tulusaav omanik ja ma sooviksin teada, milliseid struktuure nad kasutavad ja teie kirjalikest vastustest ma näen, et tavaliselt kasutatakse fonde, et, et see on, fond on kõige ohtlikum õiguslik üksus ja ma sooviksin teada, et, et, et milline oleks teie soovitus äh, Euroopa Liidule, et kuidas peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid ka tegelema nende fondidega, mis asuvad meie jurisdiktsioonist väljas. ja äh, härra Daniel Hall, alguses te ütlesite, et, et, et paljud jurisdiktsioonid äh, ebateadlikult äh, loovad selliseid struktuure, mis äh, varjavad neid fonde, mida me praegu arutame ja milline on teie kogemus äh, kõige levinumate selliste fondide ja vahendite osas? aitäh ja härra Palan, palun. OECD ka Ehm, on mul üks probleem, nimelt see on ikkagi selline poliitiline loom ja tema tegutseb eh, poliitilises ehm, maailmas. Ühendkuningriik, Luksemburg, Holland, Iirimaa, eh, seal ta navigeerib, eh, ta peab na, oskama navigeerida selles keskkonnas ja OECD peab looma sellised universaalsed ehm, reeglid ja siis nõudma ka, et äh, OECD liikmesriigid tegeleksid ja vastaksid nendele nõuetele, nii et see on väga keeruline protsess ja see on võtnud me mitmeid aastaid, ma ei usu, et see on väga tõhus protsess. alternatiiviks äh, võiks minu meelest olla see, et, et äh, maailma ei, et, et maailma tegelikult ei juhi juhivad tegelikult suuremad riigid, USA, Euroopa Liit, Hiina ja kui ükski neist loob mingid reeglid, õiguse, siis ähm, ei ole vaja sellist killustatud, ähm, killustatud õigust luua. mina olen teisel arvamusel, et, et näiteks kui üks nendest suurtest ähm, USA või Euroopa Liidu, muidugi Trumpiga natukene keerulisem, et et kui nemad teeksid koostööd, äh, need suured maailmareeni hiiglased, siis tegelikult saavutatakse palju rohkem kui OECD. suur tänu ja äh, professor, aitäh, härra Niedermayer! millal äh, varahaldurid hakkavad siis äh, tulu saavat omanikku varjama. tegelikult nad kogu aeg teevad seda, et millal nad äh, seda ei kaalu siis selle omaniku, tulu saava omaniku varjamist. et see on kõige olulisem mõte varahalduri peas, sellepärast et kogu see süsteem ju lähtub sellest salastatusest ja ma meenutan teile veel seda mm, diagrammi, mis minu slaidil oli, see toob ära need kolm mm, struktuuri, erinevad korporatsioonid ja, ja fondid. ja mm, tavaliselt ongi need kolm plokki, mida kasutatakse salastatuse saavutamiseks. ja sellega luuakse ka tulemüür tulusaava omaniku ümber ja ma arvan, et fondid muutuvad isegi populaarsemaks, sellepärast et kui vaadata Panama dokumentide tulemusi, ja siis äh, kui näha, et millised äh, ettevõtted olid seotud Mossack Fonsecaga, siis ähm, ettevõtted peavad, äh, peavad vastama mm, teatavatele nõuetele, et ük, mingi info tuleb ikkagi registreerida, ükskõik kas tegu on siis tankistidega või, või ükskõik kellega, aga seal on ikkagi dokumendi jälg olemas, aga fond, fond on just sul kui selline mm, tehing, mille osas lepitakse kokku lihtsalt käesurumisega, sellest ei jää eriti palju dokumente järgi ja tegelikult äh, väga palju info sellest ei leita ja kui te vaatate, siis kui te vaatate ICHA andmebaasist, siis tegelikult ei leia sealt väga palju infot nende fondide kohta. aitäh, härra Hool, palun. vastamaks teie küsimusele, siis äh, ma ähm, tuleksin ähm, Brooksi äh, punkti juurde, et, et tegu on justkui ökosüsteemiga, nii et, et tegu ei ole mitte ainult paari ähm, halva tegelasega, kes on, kes tegutsevad äh, salastatuse saavutamiseks. ei, tegelikult ähm, neid on palju rohkem. ma olen tegelenud paljude nii-öelda ulakate jurisdiktsioonidega. ja Nad jagavad lihtsalt riske erinevate üksuste vahel, näiteks et äh, on jurisdiktsioon ja on ettevõte ühes jurisdiktsioonis, pangakonto teises jurisdiktsioonis ja tegevust, äritegevus toimub justkui kolmandas jurisdiktsioonis. ja, ja, ja samas äh, si tuleb ka vaadata, kuidas neid, ähm, kuidas neid omanikke üldse üles leida, kuidas neid tagada et et võib-olla Seychellidel tõesti ei ole läbipaistvus nii suur kui Ühendkuningriigis või mujal ja samuti näiteks tuleb ka vaadata jurisdiktsioone, kes võib-olla ei täida kõiki neid rahvusvahelise läbipaistvuse nõudeid et ja näiteks Dominikaani Vabariigis või Venezuelas isiklikust kogemusest võin öelda, et mm, et võib-olla kõiki nõudeid ei leida, aga milline on see halb jurisdiktsioon? jah, et Panama võeti siit välja sellest rahvusvahelisest süsteemist, aga tegelikult mitte midagi ei muutu. aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel härra Lopez Aguilar, palun. aitäh, härra esimees ja minu küsimus on suunatud härra Daniel Hallile, suur tänu, et olete tulnud siia, suur tänu kõikidele panelistidele, et olete tulnud siia, me ootasime ja kuulasime teid suure huviga, aga just teie sõnavõtt, härra Hall, mitte ainult teie sõnavõtt, vaid ka, ka teie eh, kirjalikud eh, ehm, kirjalikud vastused ja ka teie CV, eh, teie kogemused selle kohta, kuidas kogu see süsteem toimib ja on üles ehitanud, te ütlete, et ei ole üllatav, et et äh, see Panama äh, afäär teid ei üllatanud. aga samas üllatas meid paljusid. aga teie äh, viitate ühele konkreetsele narratiivile, et, et kuidas ähm, õigusfirmad, raamatupidajad, ähm, maksukonsultandid, juristid võimaldavad üldse tekkida sellisel olukorral fondide kaudu erinevate varifirmade eh, kaudu võimaldavad justkui tekkida olukorral, kus nad eh, peavad seadusest kinni, kuigi tegelikult eh, seda seadust õõnestatakse. ja ma arvan, et me peaksime nüüd muutuma täpsemaks, sellepärast et oma sõnavõtu lõpus, sest et ainus viis, kuidas seda tegevust ennetada, ongi just äh, tegeleda just äh, suuremate ettevõtetega, kus on nii palju raha ringleb, aga te küll väga rohkem detailidesse ei lask-, ei lasku, lihtsalt ütlete, et ähm, me ei peaks laskma nendel ettevõtetel äh, nii suureks muutuda. et, et selline tegevus oleks tulemuslik, mis ma sooviksin teada, kuidas me saaksime rohkem valgust Ähm, juristide tegevus samuti, kuidas me saame edendada seda, et äh, edendada oma võitlust ähm, selliste, siis agressiivse maksuplaneerimise vastu ja kuidas ähm, tagada see, et juristi ja, ja kliendi vahelist seost äh, ei kuritarvitataks? aitäh! see küsimus oli nüüd mõeldud härra Hallile. kaks ja pool minutit on juba küsimuse peale kulunud, palun. niisiis, kuidas päästa maailm ühe lihtsa sammuga? ma arvan, et te rääk-, tegelikult mainisite erinevaid teemasid ja, ja nüüd isiklikest kogemustest äh, rääkides, et nüüd, kui ma olen taga ajanud äh, inimesi, kes, äh, kellest said nõu ähm, väga headelt pankuritelt ja mm, õigusfirmadelt, siis ma arvan, et tuleks keskenduda, ükskõik, kas siis see on Maksuamet või mina, kes ajab taga mm, võlgniku, et ikkagi tuleb keskenduda isikule, kes siis tänu sellele ettevõttele üritab oma mm, kohustustest kõrvale Ähm, hoida. aga kus me saaksime tõesti olukorda parandada äh, ja kus ka uurimiskomisjon saaks ähm, poliitilisi reforme läbi viia, on äh, just minna, äh, just tegeleda nende professionaalidega, kes aitavad sellel süsteemil toimida ja, ja tegutseda nende vastu. et ähm, paljud nendest äh, varahalduritest äh, on täiesti, oma tegevuses täiesti nõuetele vastavad, nii et äh, ma ei tee, ma ka ei ütle, et nad teeksid midagi muud kui seaduse täitmine, aga ma arvan, et et tegutsema peaks mitte ainult ajast tagasi pöörduvalt, vaid vaid vaatama täpsemalt, kuidas kuidas see tegutsemine toimub, kuidas see, need olemasolev õigus ähm, aitab kaasa sellele süsteemile? ma arvan, et tegu on ikkagi väga suure mahuka äritegevusega, sinna on kaasatud väga paljud inimesed, nii et ma ei tea, kas siin peaksid olema kaasatud prokurörid, prokuratuurid erinevates riikides, kes peaksid tegema koostööd, need valitsused, regulatiivametid, pangad, nii et et oluline on ikkagi see, et, et äh, suuta tõestada, et need isikud, äh, need vahendajad ei ole tegutsenud tegelikult ikkagi vastavalt äh, seadusele. võib-olla küll nad on pidanud seadusest kinni, aga nad on tegelikult õõnestanud seda, ei ole järgnenud selle seaduse vaimu. see on see oluline tõestada. aitäh ja nüüd ECR-i nimel härra Bernt Luke. suur tänu, härra esimees, ma räägin saksa keeles. minu esimene küsimus on suunatud härra Palanile Te tõite välja eh, kolm eh, tehnika kategooriat, eh, salatsemine, arbitraažimine, arbitraaž ja siis tuletisinstrumendid ja ma ei saanud sellest kolmandast punktist aru, et võib-olla te saaksite faktilises plaanis seda veel kord selgitada, et miks tuletisinstrumendid finantsinstrumendina, mis on täiesti legaalne instrument, on selline instrument, mida kasutatakse maksustamise vältimise, maksudest kõrvalehoidmise ja rahapesu eesmärgil ja ka teine küsimus on suunatud teile, eh, härra Palan, ja ka võib-olla proua Harringtonile, et te mõlemad eh, olete rääkinud just vahendajatest, varahalduritest, eh, et nemad, et nendele peaks keskund-, keskenduma meie poliitika ja et peaks siin teisi stiimuleid looma. härra Palan, teie ütlesite, et jah, et probleem on olemas ja, ja seetõttu tuleks siin vähem reguleerida aga ma ei saa aru, kuidas need stiimulid Äh, mis peaksid siis varahaldureid kompenseerima sellisel juhul, kui me soovime, et kogu see süsteem kokku kukuks, et kuidas nad siis üldse tulu saavad, kui me teadlikult äh, soovime äh, tulu toova ettevõtmise hävitada ja, ja milline ärivaldkond siis on neile, neile üldse avaneb, kui me praegu, kui nad näevad, et jah, sellega on probleeme ja edasi te ei rääkinud üldse repatrieerimisest, et sellepärast, et äh, ameeriklastel on ülemaailmne äh, tulumaksukohustus ja see tähendab, et kõik tulud, mis äh, kuskil maksuparadiisis saavutatakse, et need ikkagi repatrieeritakse, nende eest tuleb USA-s maksu maksma. nii et mingis vormis see ka mm, toimib, ma tean, et seal on ka viivituse ja, ja mingisuguseid trikke kasutatakse, aga sellegipoolest USA saab need maksud tagasi. et kas repatrieerimine oleks võib-olla ka üheks võimaluseks seadusloojatele, kus ähm, need maksutulud saadaks tagasi, isegi kui see tulu ei ole äh, saavutatud äh, siis tema jurisdiktsioonis. kõigepealt härra Palan, palun. ma vastaksin ainult esimesele küsimusele ja siis Pruuk aitab äh, selle segaduse lahendada, et mille te, mida te mainisite. et kaks ähm, teaduslikku artiklit on aastast kaks tuhat kaksteist ameeriklase teadle, teaduse artikkel, mis räägib tuletisinstrumentidest ja öeldi, et sada miljonit, sada miljardit äh, dollarit aastas võib ähm, saavutada just tuletisinstrumente kasutada. nii et see on tegelikult ähm, pool sellest, mis saadakse ettevõtte tulumaksust USA-s. aga tegu on äh, keerulise maailmaga me alles praegu oleme selle uurimisega alustanud. nii et äh, te ei maksa maksu selle tehingu pealt enne, kui äh, te olete tehingu sõlminud. aga te, tuletisinstrumente puhul te saate muuta asukohta, saate muuta selle tehingu aega, selle sõlmimise aega, te saate muuta seda lõpmatult, te saate ka siis ähm, selle tehingu sisu muuta, et intressid ähm, kapitaliks, kapitalid intressiks, nii et nii et see tegelikult ähm, muudab olukorda selliselt, et maksukohustus tegelikult üldse kaob ära. ja minu kolleegid ei rääkinud sellest, äh, sellepärast et see kuulub teise maailma, panganduse maailma, et meie tegeleme äh, fiskaalvaldkonnas, me isegi ei mõista seda, aga aga kui te saate äh, maksustatava tehingu ajakoht, ajastust muuta, siis tegelikult, tegelikult see, selle tulemuseks on see, et ei peagi maksu maksma. nii et me praegu, me praegu tegeleme selle uuringuga, aga kes meie uuringuid rahastab, teie, Euroopa, Euroopa Liit, nii et arvestage ka sellega. aitäh, nüüd ähm, professor Harrington, palun. Äh, professor Luke, ma pean äh, tegelikult äh, vabandama, sellepärast nii teie saksa keel kui ka siis tõlge inglise keelde olid nii kiired, et ma lihtsalt ei jõudnud teile järele. et ma proovin siis inglise keeles, ütleb järelelugeja. ma sooviksin äh, teada rohkem sellest stiimulitest, et kui me sooviksime rohkem oma tegevusega tabada just varahaldurit. nii et küsimus ongi, need varahaldurid praegu teenivad tulu nendest tegevusest, mida me kritiseerime ja kui nad, kui nad teeksid kuidagi meiega koostööd. härra Palan ütles, et, et probleem on olemas, et, et me nagu ei, ei tasusta neid selle, selle stiimuli seest, et kuidas nad siis saaksid oma tulu ikkagi kätte. professor Härang, palun. see tulumäär selles sektoris on väga väike ja tegelikult väga palju ei pea tegema selleks, et seda ebatulu saaks muuta nii et ähm, näiteks kui FATCA ähm, näeks ette rohkem bürokraatiat Ameerika passi omanikele, siis äh, sellest piisaks, näiteks ka Euroopa passi omanike puhul sellest täiesti piisaks, et äh, see tulu ära kaoks. nii et, ähm, et Venemaa Aasia riigid võib-olla ka endise Nõukogude Liidu äh, äh, liidu vabariikides äh, see olukorda ei muudaks, aga varahaldurid maksavad siis selle vara haldamise eest viisteist protsenti tehingutes, nagu Daniel ütles, või siis on ka olemas mingi kindlaks määratud summa. nii et mõned ütlesid, varahaldurid tegelikult teenindavad poolt tosinat perekonda, aga samas on nad ikkagi miljonärid. ja nii et ähm, kui te saaksite, kui te suudaksite see kogu selle paberitöö kallimaks muuta, siis sellisel juhul võib-olla need varahaldurid enam eurooplastega ei tegeleks. hästi, aitäh! kuus minutit ja kolmkümmend sekundit läks selle peale. järgmine ALDE esindaja, härra Ruiz. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, quiero agradecer a todos los. jah, suur aitäh. suur aitäh ka meie külalistele et jah, selleks, et meil oleks Euroopas ka FATKA, peaksime me suutma kuidagi vahendajate tulusid mõjutada. me peame aga tegutsema sellepärast, et me oleme üheks suureks tegijaks rahvusvahelisel tasandil, üheks suurimaks majanduseks. ja ma tahaksin küsida teilt järgmist. kas usute, et sellest oleks kasu, kui me sanktsioneeriksime teatud tegevusi, mis on seotud äh, rahapesuga ja millega tegeletakse advokaadibüroodes. näiteks võiks ära võtta loa praktiseerida või siis kas või trahve kehtestada. kas te usute, et see võiks tulemusi kaasa tuua? kes sooviks vastata? esimesena um,? I think that's um, it's a fascinating idea. ma arvan, et väga põnev mõte võiks äh, toimida. Euroopa FATCast oleks tõesti kasu. Äh, võib-olla Panama küsimuses natuke mu arvamus erineb, äh, võib-olla sellepärast, et ma olen teiste inimestega seotud, aga ma usun, et kui kulusid äh, skeemide püstipanekuks tõsta, siis lihtsalt tasud ka kasvaksid. kui vahendajatele survet avaldada, ja siis majanduslik surve võib tõesti olla kasulik, aga seadused võiksid võib-olla kriminaliseerida sellise tegevuse, sellest võiks ehk kasu olla. varemalt ütlesin, et see on Ameerika Ühendriikides abiks olnud ja tegemist on siis ettevõtete juhtidele määratud sanktsioonidega ning see on kriminaalne, karistused on siis määratud ning see on nende käitumist muutnud, aga lihtne see ei ole. aitäh, kas keegi soovib veel täiendada? lühidalt palun. Sure put... jah, ma pole kindel, et et haldurite eh, vanglaga ähvardamine nüüd kasu tooks või muudaks nende käitumist. võiks võib-olla nende oma muuta, kes Euroopas on. või siis nad lihtsalt läheksid mujale. paljud neist tegelikult juba tegutsevad väljaspool Euroopa Liidu jurisdiktsioone, sellistes kohtades nagu Kaimanise või Kuki saared. juba on massiliselt mindud ka ida poole, traditsiooniliselt on nad olnud Šveitsis, Luksemburgis, Ühendkuningriigis aga nad on järk-järgult läinud Singapuri. vanglakaristuse määramine võiks seda veelgi kiirendada. jah, suur tänu. järgmine küsimuse esitaja on kuue fraktsioonilt, härra Viegas. jah, Liis. palun perguntas uh, sucintas. Uma primeira eh, dirigida ao Sr. Ronan Palan. E kaks lühikest küsimust. esimene neist eh, professor Pallanile ja puudutab vajadust tugevdada riikide halduskorda ja ka kriminaalkorda ehk siis parandada võitlust rahapesu ning pettuse vastu, maksupettuse vastu. kas te leiate, et meie ametitel on piisavalt personali ja rahalisi vahendeid või oleks neil vaja mitte ainult lihtsalt või peaksid nad lihtsalt, kas nad peaksid tegutsema või peaksid lihtsalt jätkama samas vaimus nagu praegu? ja huvide konfliktid kogu meie seadusandlus põhineb äh, kohustusel kontrollida huvide konflikti, äh, mis siis seisneb era- ning ametihuvide äh, segamises. mainisite Iisraeli, kas saate sellest rääkida veel? ja kas te saaksite selgitada, kuidas oleks võimalik teha niimoodi, et huvide konflikti puhul inimesed hakkaksid meie ametite heaks töötama? aitäh! meil ei ole täpselt arve, aga seda me ka uurime kohveri raames. valitsused suudavad kulusid vähendada läbi maksude, aga Brug kirjeldas teile süsteemi. miks selliseid süsteeme vaja on? selleks, et selle uurimine oleks väga kulukas, see on äärmiselt kulukas ning seega tuleb äh, strateegiliselt otsustada, kuhu ametid oma raha kulutavad. kui rääkida koostööst, siis on äh, seda keerukas teha kuulsin räägitavat kellegi, kes eksamiga aitas äh, USA-l tegutseda. Neil on kuuskümmend erinevat äh, arvepidamist, olgugi et tegemist on ühe ettevõttega. selleks on vaja äärmiselt äh, suurte oskustega inimesi, nagu mu kolleegid siin, ning samuti vaja palju aega, et selliste ettevõtetega nagu Exxon hakkama saada suutlikkus on väga oluline siinkohal ja tõenäoliselt Euroopa riigid peaksid kulutama kaitse jaoks rohkem vahendeid ja rohkem oma maksutulusid sellesse suunama. suur tänu, kes sooviks veel täiendada lühidalt? hästi, siis tuleme järgmise küsimuse juurde ja selle esitavad äh, rohelised Ernest Ortel Ortson. aitäh, mina olen siin. mul on ka paar lühikest küsimust. Rahul, te rääkisite stiimulitest täna hommikul, arvan, sellest on palju kasu, kasu olnud, ka meie konsulteerime oma keskis. aga me peame ikkagi mõistma, kuidas see kasu tekib. kas saaksite selgitada kas vahendajad eh, saavad mingisuguse protsendi sellest varast, mida nad haldavad või siis on eh, kindlad määrad, see on minu esimene küsimus ja teiseks proua Harringtonile. Eh, raport tuli rohelistelt, kes ütlesid, et me peame kontrollima seda, et kahekümne suurima vahendaja seas on kaheksa panka, konsulteerimisfirmad ja ülejäänud on siis äh, õigusega tegelevad äh, bürood. kas need on sellised arvud ka, mis äh, teie olete leidnud ja teiseks järelevalve? Te ütlesite midagi selle kohta, et nad küll öö, äh, täidavad seadust, aga mitte seaduse vaimu. aga meil on teatud seaduste puhul äh, tõesti äh, ellurakendamisega ja selle kontrolliga probleeme, keegi vahendajaid ei jälgi meil. nüüd ma tahaksin teada, kes, kes seda teeb siis? aitäh! küsisite, küsisite selle kohta, kuidas varahaldurid äh, raha saavad? Äh, äh, protsent või kindlaks määratud tasu mõlemad tegelikult. see sõltub sellest, kellega tegemist, kui suure varaga tegemist. me räägime siin ühest protsendist elanikkonnast, aga ka seal on omad segmendid, näiteks inimesed, kellel on ühe ja viie miljoni vahel, mida nad saavad äh, investeerida. see on selline, mm, ütleme, äh, suhteliselt äh, ebapopulaarne osa, nende vara ei ole piisavalt suur, nendega tegelevad peamiselt pangad. tihti protsendi alusel siis see on kõige mugavam. tihti projektipõhiselt, kui nüüd minna nende äh, saja viiekümne äh, inimese juurde, kellel on kolmkümmend Ameerika Ühendriikide dollarit äh, investeerida, siis neil on fikseeritud tasud ja nendele räägitakse läbi. ja seal on tõesti päris palju, millele läbi rääkida, sest et varad on nii suured enamus inimesi, kellega mina puutusin kokku, olid advokaadid, raamatupidajad, raamatupidamise ettevõtted, advokaadibürood. Neid on võrdselt peaaegu. aga see muudab nende jälgimise veelgi keerukamaks mida te silmas pidasite täpselt, kas äh, äh, varahaldurid äh, järgivad seadust või seaduse vaimu, ma arvan pigem siiski seadust, aga vaimust lähevad kaugele. reguleerimine, jah, seda saab teha, aga see on väga kulukas ja selle peale nad loodavadki. seetõttu iisraellased suutsidki nii hästi toime tulla. Nemad ei hakanud iga inimest taga ajama, kes seaduse vaimu rikkus vaid muutsid äh, pigem nende jaoks atraktiivseks seaduse vaimust, äh, ka seaduse vaimust kinnipidamise. okei okay,, tänan. veel üks lühike märkus, ei, siis sellisel juhul, ei, siiski, palun. siiski, nii palju kui mina tean, on suurimatel parkadel äh, siseüksused erineva nimega, mille põhimõte on siis maksude planeerimine seal on äh, kõrgelt tasustatud äh, raamatupidajad ja juristid, kes mõtlevad välja või leiavad uusi äh, lünki ja müüvad neid siis. see on nende kasum, mis JP Morgan ja Goldman sellist omasid, sest et see kuulub suuremasse ärisse. seeläbi on võimalik kliente alles hoida kelle suurem osa tegevusest ei ole üldse seotud äh, kuidagi ebaseadusliku tegevusega. aga kõigil neil pankadel on äh, sellised äh, osakonnad. nüüd on nende nimetused küll teistsugused, aga põhimõtteliselt on need ikka olemas. David Kugan, CFTD koordinaator Hello? jah yeah.. jah, kas kuulete? ma arvan, et keegi ei taha äh, korruptsiooni kasutada, aga paljud kardavad selliseid valitsusi äh, nii siin Euroopas kui äh, Ühendkuningriigis, tegemist on sotsialistlike valitsustega ning kard-, inimesed kardavad, et valitsused röövivad neilt nende varaduse inimesed äh, teenivad äh, raha, tahavad selle oma lastele pärandada. me teame, et Kreekas on väga suured kitsendused sisse viidud nüüd. me teame, et Euroopa Liidus pole raamatupidamisele tähelepanu pööratud viimased kakskümmend aastat. Eh, teises maailmasõjas eh, varad võeti ära. aga kuidas, kuidas suudame korruptsiooni maksudest kõrvalehoidmist vähendada? kui paljud tahavad lihtsalt oma raskelt välja teenutajate tasu ta hoida enda käes ja mitte anda ideoloogilise, ideoloogilistele korrumpeerunud valitsustele. Ameerika Ühendriikides see nii oli, sellepärast et inimesed ei usaldanud valitsust lihtsalt. mina tahan, et inimestele jääks raha ja tahan lõpu teha ka korruptsioonile, pettusele. aitäh! suur tänu, täna me ei räägi president Trumpist ja Brexitist, vaid me räägime ikkagi teemast. ma ei tea, ütleb härra esimees, nüüd <laughs> professor Palam, palun. jah, hea meelega vastan ma arvan, et äh, on põhjendatud kriitikat valitsuste vastu ka Euroopa Liidus. aga minu meelest on oluliseks küsimuseks siin see, et kas osad inimesed lihtsalt seetõttu, et nad on rikkad, suudavad vältida maksude maksmist ja ülejäänud üheksakümmend viis protsenti, kes üle rikkad ei suuda. valitsuste küsimus muidugi leiab lahenduse läbi demokraatlike protsessidega, küsimus on selles, kas te eh, toetate pigem seda, et ainult rikkad suudaksid probleeme vältida ja lasta makse maksta ainult teistel. kui aga te seda ei toeta, siis teie täna esitatud küsimus ei ole üldse asjakohane. midagi lisada? Teie kommentaarid tegelikult lähevad kokku sellega, mis varahaldurid oma tööst arvavad. mul on ka slaid selle kohta, mis näitab, kuidas nende mõttemaailm toimib ja ma arvan, et on kasulik vaadata ka seda, milline on nende nägemus maailmast. paljud varahaldurid tunduvad uskuvat, et nad kaitsevad eh, varateenijaid eh, ahnete valitsuste eest ma arvan, et on oluline, et seaduse tegijatena te suudaksite mõista, kuidas need inimesed toimuvad. tihtilugu ei valmista neile muret mitte ainult äh, maksude vältimine, vaid ka inflatsioon äh, näiteks Argentiinas keegi ütles, et äh, ma pean kliendi Eh, raha eh, riigist välja saama, sest et meil on inflatsioon kakskümmend protsenti. ja lisaks sellele on eh, võimalik, kui mu klient ütleb, palju ta siis teenib, ikkagi saja dollari eest saada kogu selle info teada ning inimröövi korraldada ja välja pressida. nii et äh, paljud tõesti usuvad siiralt seda, et nad kaitsevad neid inimesi, kes äh, panustavad ühiskonda ja kes on ohus. nii et mõelge ka selle peale, kuidas te nendega räägite, nad ei taha, et neid jäetaks välja, kuidas siis neisse suhtuda? INF fraktsioon. aitäh INF-ist, Marju Põlgetsa. professor Palan, leia. aitäh, professor Palan. Te rääkisite ühest uuest aspektist, mis on väga oluline, ehk siis saladus. kas saate midagi muud veel lisada selle kohta kõrgemal tasemel, sellepärast et Panama dokumentide, Panama rääkib küsimus on välja toonud ainult äh, väikese osa äh, suurematest skeemidest. kas saate midagi veel lisada saladustaseme kohta. näiteks kui räägime derivaatidest või muust, mida ka te ise mainisite. ja mis puudutab veel muud, kas advokaat Hall või professor, kas te saate ütelda vastavalt oma kogemustele ja kontaktidele era- ja riiklike struktuuridega ja kapitalidega. kas teil on veel midagi lisada selle kohta, kuidas äh, narkootikumide kaubandusest äh, tulevad tohutud tulud äh, leiavad pesemist ja ka muud tulud, mis tulevad rahvusvahelisest kuritegevusest professor Pelen. jah, tohutu küsimus, võib-olla vastan ainult osale sellest, ehk kolleegid saavad vastata lõpp, mm, põhjalikumalt. ma arvan, me peame äh, opaksuse ja saladuse, konfidentsiaalsuse, äh, neid eraldama ma arvan, et see teine on vähenev, Jersey, äh, Kaimani saared äh,, seal oli see tõesti. tegelikult ei ole mingit võimalust leida seda, kes mida omab. loote struktuuri tundub, et kohalikud direktorid juhivad seda struktuuri. ja mingit seost tegelike omanik, omanikega ei ole see on siis üks osa, Šveitsis oli ka pangasaladus, mida nüüd on muudetud, teiseks opaksus. kui nüüd vaadata seda keerukat struktuuri, mida siin tutvustas Brooke, siis osad neist on salajased. aga see, kuna see struktuur on niivõrd keerukas, siis tuleb kõigepealt mõista, miks see ja mida see varjab ja kuhu minna väga palju on rahvusvahelisi eeskirju ja seadusi, mis on edukalt äh, seda saladuse äh, loori vähendanud äh, niivõrd suur saladuse tase kui viisteist aastat tagasi oli, seda enam ei ole võimalik saavutada. ja kuna seda enam ei ole, siis on see opaktsus, läbipaistmatuse osa just suurenenud nüüd selle asemel, et kahte jurisdiktsiooni kasutada, kasutatakse viitekümmet ja selle uurimine on väga kulukas. ja selleks ajaks, kui te olete alustanud esimesest, lähete edasi teise, kolmandasse ja nii edasi, siis lõpuks läheb ikkagi rada käest. nii et see keerukas on äh, nüüd lahenduseks, sellepärast et äh, konfidentsiaalsusega me oleme mõneti äh, ja saladusega me oleme mõneti toime tulnud midagi salajast ei ole, lihtsalt kasutatakse keerukaid tehnikaid, nii et tegelikult keegi ei saaks aru. ja ma arvan, et pea- no,, osa vahetustehingutest ja derivaatidest eh, Neid ei juhi enam pangad, vaid eh, teised üksused. aitäh, proua Hool, ühe minut-, härra Hool, ühe minutiga, palun, vabandust. jah, ma usun, et viimane küsimus ehk see, kuidas äh, mõista, mis rahapesuga toimub, siis usun, et Ameerika Ühendriikide valitsusel oli päris huvitav lähenemine. kui te olete siin Belgias ja saadate midagi Singapuris äh, või kuhugi mujale Ameerika Ühendriikide dollarites, siis Ameerika Ühendriikides on selle kohta märge ja selliseid, äh, sellist infot kasutab USA valitsus selleks, et võidelda äh, rahapesu, narkokaubanduse, terrorismi vastu ja ma arvan, et äh, euroga võiks midagi sarnast teha. valitsustel peaks olema võimalus äh, jälgida äh, tehinguid, mis tehakse euroga ühest riigist teise, see on väga mõjus vahend, mida teil praegu ei ole minu teada. suur tänu. nüüd viimasena saab sõna Markus Ferber ja siis veel on äh, meil vaba mikrofoni voor, aga me peame veel teise paneeli osaga ka alustama. nüüd äh, rahvapartei Markus Verber. suur tänu ka selle väga äh, huvitava info eest, härra Palan. Te kirjeldasite Euroopa Liitu hiiglasena, gigandina ka lepingute sõlmimise osas, aga kui me vaatame ka Euroopasse, siis meil on ka siin paar maksuparadiisi, ka teie ettekandes te mainisite ja kui ma vaatan seda äh, vahendaja, vahendajate loetelu, kus nad tegutsevad äh, Singapuris ja igal pool mujal, äh, siis ma arvan, et väga kiiresti FATKA läbi, FATKA kokkulepet siin sisemiselt läbi rääkida me ei, ei jõua. nii et kas need praegused vahendid, mis meil on, on need õiged, see puudutab siis rahapesuvastaste direktiivi, nii et, et rahavood peaksid olema jälgitav. või siis ka see kaheteistkümnes tegevuspunkt Pepsi tegevuskavas, mis puudutab äh, Äh, siis äh, maksudest kõrvalehoidmise strateegiat, kas see on õige lähenemine ja härra Palan, te rääkisite siin algusest äh, erinevatest mudelitest, et, et kui ma saan raha, siis kõigepealt ma üritan maksustamist vältida, aga samas ma soovin selle raha eest ju ka midagi saada, sellepärast et ma pean ju kuidagi korraldama ka selle, et see raha minu juurde tagasi jõuab ja siis tekibki küsimus või siis ka näiteks pärimise juhtumil soovivad pärajad ka ju seda raha Äh, saada kätte, nii et tekib ikka, ikkagi see raha tagasijõudmine, et kuidas äh, siis juhtub, et äh, see raha tuleb tagasi, aga ikkagi Maksuametitest jälle mööda. aitäh, kes soovib vastata, olgu, härra Palan. jah, ma arvan, et teil on õigus, Euroopa poliitika muudab selle keerukamaks ja see on hea tee edasi, aga no ma tean, et FATCAt ka kritiseeritakse kõvasti Äh, see, kes reeglid äh, kirjutas, äh, neid oli, neid, seda tegid paar-kolm inimest, igaüks väidab, et tema tegi selle ise muidugi. Mm. Nad siis usuvad, et need on kõige paremad, aga ma ei tea, kas on ka muid vahendeid. tegelikult järgmine aasta jõustub veel automaatne vahetuskokkulepe mis kõlab väga hästi, aga see tehnoloogia, mida kasutatakse, võib-olla ei muuda selle toimimise nii heaks, aga see on kindlasti palju mõjusam vahend kui ükskõik, mis Euroopas on Pepsi puhul. ma leian, et see on selline vahepealne vahend. OECD tuleb välja skeemiga, skeem kogub läbi, kõik ütlevad ei, tegelikult oli suur edu. ja siis minnakse järgmise skeemi juurde edasi PEPS, ma usun, ei suuda saavutada seda, eh, mida tahetakse, tahetakse, tegemist on ettevõtete äh, probleemidega ning äh, võib-olla ei ole mul praegu aega selgitada, miks Peps ei suuda oma tulemusi saavutada, kuid see ei tähenda seda, miks, see ei tähenda seda, et see peaks olema viimane versioon, ma usun, et Peps kaks tuleb ka välja pärast seda, kui on öeldud, et Peps on suureks eduks olnud. Äh, palun, professor Harrington jah, ma usun, et äh, Euroopa FATCas äh, poliitilise nõusoleku saavutamine on väga ambitsioonikas. paljudel riikidel on konfliktsed huvid ühe käega võetakse offshore süsteemidelt tulu ära, aga siis liigutatakse selle mujale, nii need asjad ei käi. kuidas rikkad inimesed eh, oma rahale juurde pääsevad praktiliselt? see on päris lihtne. mainin kolme viisi. kui viite oma raha mujale, näiteks Kaimani saartele, ja ka arved on ikkagi vaja maksta ja makse ei taha ka maksta siis selleks on paar viisi. siis võib äh, maksta äh, arved hoopis varahaldur, erakoolid, äh, lossi osamaksed või siis Maserati osamaksed või mis iganes. ja tegelikult need ei kuulugi üldse sellele rikkale inimesele, vaid haldurile. niisama lihtne see ongi. teiseks, kui tahate sularaha, siis Äh, näiteks laenumaksena tuleb see tagasi. ja see on tasuta, äh, ilma maksudeta. ning samuti saab äh, välja võtta lihtsalt raha mõnesaja euro kaupa, mis ei ole ka maksustatav. jah. Te peate mõtlema selle peale, kuidas pangad toimivad, mis läheb maksma tegelikult selliste eh, vahendite kasutamine. Eh, pangad võtavad selle pealt teatud protsendi. ja ma usun, et seda tuleks eelkõige muuta, nii et pankadel enam ei oleks soovi taoliselt käituda. mikrofon esimehele, palun. mikrofon esimehele. Thank you very much. suur tänu suur tänu meie kolmele kõnelejale. ja üksteist kolleegi said võimaluse küsimust esitada ja kolm esinejat said ka üheksa, kümme vastust anda, see oli väga viljakas arutelu, meil on ka teie kirjalikud vastused, suur tänu teile ja ja vaba mikrofoni vooruga me jätkame teises paneelis, sest see praegu võimalik ei ole, sest nüüd me tuleme teise paneeli osa juurde, vabandage, kolleegid ja äh, sooviksin kogu südamest tänada teid ja teeksin kolmeminutilise katkestuse ja siis tuleksid siia, kutsun siia ka meie järgmise paneeli osakonna. suur tänu, te olite meile suureks abiks. Please, we will start the... niisiis jätkame oma kuulamise teise osaga panel. ja siis me alustame nüüd äh, teise paneli ja siin on tegu siis äh, riikliku vaatevinkliga ja meil on viis kõnelejat. ja ma teen ettepaneku, et esimese kahe jooksul siis iga kõneleja saab viis minutit ja viimane kõneleja saab kümme minutit kõigepealt ma tutvustan meie ettekandjaid. Rupert Manhart, tema on äh, siis rahapesuvastase komisjoni esimees advokaat, äh, Euroopa Advokatuuride Õigusliitude Nõukogust ja Richard Frimston, tema on Advokatuuride Õigusliitude Nõukogu esindaja ja äh, tegeleb siis offshore tegevuse aspektidega ja ma kuulen, et Rupert Manhart räägib mõlema ähm, nimel. järgmine kõneleja on Wim Mäis, tema ja Roger Kaiser, nemad on ähm, mõlemad Euroopa Pangandusföderatsioonist ja nad esitlevad siis äh, pangandus, ähm, panganduse kui elukutset tänapäeval. ja viimane on professor Stefan Vilfug, tema esindab PricewaterhouseCoopersit ja esindab siis täna raamatupidajaid. ja Accountancy Europe'i nõukogu kohtumine on täna Madridis, suur tänu, et olete täna siia tulnud, härra professor. ja alustame siis kümneminutilise ettekandega Rupert Manhartilt, palun. tere hommikust täna meie esindame siin Euroopa Advokatuuride Õigusliitude Nõukogu, CCPE-d, mis koondab kõigi liikmesriikide vastavaid ühendeid, ühenguid ka Norrast, Islandilt, Liechtensteinist ja Šveitsist ja me lisaks sellele on meil kolmteist assotsieerunud ja vaatleja äh, riike ja äh, me esindame seega rohkem kui miljonit Euroopa äh, juriste meil on väga hea meel täna siin äh, uurimiskomisjoni äh, töös osaleda ja mina keskenduksin siis äh, CCP tööle rahapesu valdkonnas, täpsemalt siis maksudest kõrvalehoidmise ja ähm, maksude vältimise valdkonnas Ehm, meie loomulikult toetame rahapesuvastast tegevust ja äh, tegutseme äh, aktiivselt äh, riskide tuvastamisel ja haldamisel ja juristide tegevust katab Euroopa rahapesu direktiiv ja ka FATF-i rahvusvahelised normid ja äh, ka ähm, meie liikmetel peavad olema äh, vastavad siis rahapesuvastased ähm, meetmed. Äh, juristid peavad, juristidel on siis nõuetekohane hoolsuskohustus klientide suhtes ja praeguse rahapesudirektiiviga pannakse siis paika ka juhud, mil äh, peab siis läbi viima äh, sellise äh, täieulatusliku hoolsuskohustuse menetluse. ja lisaks sellele äh, kasutavad juristid ka muid äh, protseduure ja menetluse, isegi valdkonnad, valdkondades, mida siis direktiiv ei äh, kata. ja loomulikult klient ei ole ka tundmatu juristile, ta peab lähtuma, tunnema oma klienti põhimõttest, siis seega ta siis teab, kes on tema klient, kuid tal e, takistatakse e, kliendi e, isikut, isiku tuvastamist, siis ta ei saa selle kliendi heaks tööd teha. Euroopa Liidus kehtivad harmoneeritud reeglid rahapesuvastases võitluses ja siseriikliku õigusega on siis äh, üle võetud äh, need direktiivi äh, normid erinevates riikides, et nende riskidega toime tulla. ja kõigepealt ütleksin, et meie ühendus mitte kunagi ei äh, toeta ega aktsepteeri äh, klientide äh, tegevust, siis või, või siis juristide tegevust, kes teadlikult osaleb kliendi kriminaalses tegevuses seoses rahapesumaksudest kõrvalehoidmisega ja nii edasi ja äh, karistused äh, on, on erinevad siis alates trahvidest kuni siis äh, advokatuurist välja heitmiseni. loomulikult võib esineda ebaausaid professionaale, nii nagu kõikides valdkondades neid eksisteerib kuid siin on väga, meie arvates väga oluline erinevus äh, juristi või advokaadi äh, vahel, kes äh, teadlikult osaleb kriminaalses tegevuses või tahtmatult seal osaleb. esimesel juhul käsitletakse neid kui kurjategijaid endastki mõista ja teisel juhul meie ja meie liikmed on ka oma positsiooni väga selgelt välja äh, öelnud ja kui te näete, et liikmesriikides on küllalt äh, vähe äh, juhtumeid just seoses selle tahtmatu osalemisega kriminaalses tegevuses, siis see näitab tegelikult seda, et eeskirjad toimivad hästi ja ka konfidentsiaalsuse nõuet tuleb õigesti mõista. see ei rakendu juhul, kui on tegemist illegaalse äh, tegevusega äh, ja see ei toimu mitte äh, iialgi nõnda, kui mm, advokaat, jurist näiteks siis osaleb kriminaalses tegevuses ja meie valdkond on väga reguleeritud, on reguleeritud küll siseriiklikult Euroopa tasandil, kuid meil ei ole Euroopa äh, sellist äh, ülest või, või üldist äh, organit. siseriiklik õigus näeb küll ette vastavad organid erinevates liikmesriikides, kes äh, juristide tegevust reguleerivad, neid juhendavad, võtavad oma kohustusi kohus, tõsiselt ja pakuvad ka koolitust ja nii edasi. lisaks sellele on ka äh, äh, ameti äh, eetikareeglid nii siseriiklikus õiguses kui ka Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil nüüd äh, usaldusühingute äh, äh, küsimus. Nende, need võivad olla, usaldusühingud võivad olla küll igati kasulikud ja legaalsed, aga siin on ka mitmeid riske ja seda valdkonda reguleerib FATF, Euroopa Liidu ja liikmesriikide eeskirjad ja äh, usaldusfondid siis toimivad nõnda, et keegi kolmas äh, osapool või siis äh, fondihaldur siis haldab kasusaajate vahendeid. ja näiteks tavaõiguse riikides Ühendkuningriigis äh, Äh, äh, ja nii edasi, ei ole iseenesest usaldusfond mingi riskinäitaja. ja seega mõistetakse neid ka valesti, vahel Richard Simpson äh, on ka, on ka siin ja täna, tema on just asjatundja selles valdkonnas seega ma ütleksin, et meie soovime selgeid ja läbipaistvaid reegleid võitluses rahapesu vastu, kuid ähm, peamised äh, õigusriigi ähm, põhimõte on selle kõige aluseks Eh, õigusriigi põhimõte ja eh, põhiõigused, nii et ühelt poolt on tarvis eh, läbipaistvat ja teisalt põhiõiguste tagamist ja ka õigust eraelule on teine aspekt, mida tuleb samal ajal silmas pidada. suur tänu, Rupert Manhart, nüüd annaksin sõna äh, äh, Wim Mäisile, kes on Euroopa Pangandusliidu tegevdirektor suur tänu, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on äh, suur au olla äh, kutsutud äh, Panama dokumentide komisjoni kuulamisele Äh, ajakirjanike ähm, poolt äh, tehtud paljastused äh, on äärmiselt olulised finantsteenuste sektori jaoks, need näitavad rahvusvahelise ähm, maksustamisega seotud probleeme ja seda, kuidas varem selle küsimusega tegeleti. ja sellest tuleb siis lähtuda ka tuleviku Äh, küsimuste äh, lahendamisel, aga kõigepealt siis äh, paar sõna meie liidust, me esindame oma liikmeid siis kolmekümne kahest Euroopa liikmesriigist ja EFTA riikidest. meie liit loodi aastal tuhat üheksasada kuuskümmend, me oleme alati aktiivselt toetanud ühisturu tugevdamist ja finantsteenuste ja poliitika valdkonnas, mis äh, majanduskasvu edendavad. Euroopa majandus on pankade poolt finantseeritud, Euroopa ähm, pankadel on üle seitsmekümne viie protsendi erasektori Äh, laenu tõsta ja see rajaneb äh, selgetel ja usaldusväärsetel reeglitel. praegu on pangandussektor üks kõige enam reguleeritumaid äh, majanduses üldiselt ja sellel on ka põhjus. pärast kriisi on tugevdatud erinevaid eeskirju ka rahapesuvastaseid meetmeid ja läbipaistvusmeetmeid meet ja meil on tarvis äh, neid karmimaid äh, regulatsioone Äh, rahvusvahelise äh, finantssüsteemi äh, huve silmas pidades rahapesu ja terroristide finantseerimine ohustavad ülemaailmset julgeolekut ja meie finantssüsteemi terviklikkust. ja pangad saavad tegutseda ainult keskkonnas, kus seadustest kinni peetakse. loomulikult me mõistame hukka maksudest kõrvalööstmise maksupettusi kuna need tekitavad moonutusi finantsteenuste üldturul ja kahjustavad õigusriigi põhimõtteid ja pankadel on seega väga keeruline tegutseda. viimase kümne aasta jooksul on pankade roll maksukogujatena ja aruandluskohustuslastena märksa tugevnenud ja see on ka loogiline, kuna teil on tarvis teha koostööd erinevate Mm. asutustega ja õiguskaitseorganitega ja nii edasi. ja kõik need probleemid nõuavad globaalset lahendust, rahapesu, terroristide finantseerimine, maksupettused ja maksudest kõrvalehoidmine Need, kes tegutsevad, tegelevad rahapesuga ja hoiavad maksudest, maksmisest kõrvale, kasutavad ära erinevaid lünki ja erinevusi liikmesriikide äh, reeglites, nad viivad oma äh, vahendeid äh, piirkondadesse, kus ei ole piisavalt tugev institutsionaalne raamistik. ja meil on tarvis seega globaalset lähenemist kõrge ristiga riikide siduvad loetelud, kus on siis mitte koostööd tegevad ja kõrge riskiga riigid kes siis ei tee koostööd valdkondades nagu rahapesuvastane võitlus ja nii edasi ja need äh, tuleb kõik äh, määratleda siis äh, mitmepoolses raamistikus läbipaistval viisil ja nende eesmärkide saavutamiseks pangasektori esindajatena oleme loomulikult aktiivselt kaasatud rahvusvahelistes e-, ekspertrühmades rahapesuvastases töös ja mm, Mm, mina olen äh, õppinud õpetajalt seda, et ära vaata sedasi äh, edasi, kuhu sa liikud, vaid vaata seda, kui palju oled sa edasi liikunud võrreldes äh, varasemaga. me mm, ja see tegevus toimub nii OECD kui ka Euroopa Liidu tasandil ja seega me abistame äh, ja nõustame valitsusinstitutsioone, äh, pakume välja äh, toimivaid lahendusi, soovime, mm, et pankadele seatud kohustused oleksid selged ja õiguslikult vettpidavad ja võttes arvesse ka meie tegevuse eripära, äh, konkurentsi ja võimalikku riskide kõrvaldamist, nagu te ütlete, riskide kõrvaldamine võib ka kahjustada äh, äh, arenguriike, loomulikult tuleb olla tõhusam ja vähendada bürokraatiat. seega tulevikku silmas pidades on teie ees tõesti seisma tohutu suur töö Äh, raha pesuvastases äh, tegevuses ja mm, maksalas läbipaistvuses, maailm muutub järjest digitaalsemaks, seega tuleb äh, tagada ka tehnoloogia neutraalsus ja sujuv üleminek uue tehnoloogiale, uue tehnoloogia kasutamisele. ja näiteks klienti on võimalik Äh, äh, nii-öelda e-identifitseerida, äh, uute tehnoloogia vahenditega tuvastada ja siin võib siis mainida seda RegTech arengut ja seega tuleb kohandada reeglid sellele uuele reaalsusele nii-öelda digitaalses keskkonnas ja meil on tarvis kohaseid meetmeid, et äh, äh, takistada igasuguste juriidiliste skeemide kuritarvitamist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 Äh, koostada äh, musti nimekirju ja paljastada erinevaid äh, offshore skeeme ja loomulikult me meenutame pidevalt oma liikmetele, et kõiki olemasolevaid reegleid tuleb, reeglitest tuleb kinni pidada ja kui te vaatate neid Kanada dokumente, siis kogu see andmehulk tegelikult eeldab aastakümneid aega, et seda kõike läbi töötada, nii et ka need suurandmed on äh, suureks äh, probleemiks tulevikus. me ei saa küll vastata üksikute pankade tegevuse kohta, kuid loodan, et saan teile siiski selles arutelus abiks olla. tänan! suur tänu ja nüüd saab sõna professor Stefan Veifel. tema tegeleb äh, siis maksunduse ähm, küsimustega PricewaterhouseCoopersis, kes on üks tulu, turuliidritest. aitäh, härra esimees! ja tere hommikut! ka kõikidele Panama dokumendi uurimiskomisjoni liikmetele. nii et eh, meil on eh, hea meel, et eh, meid on kutsutud ka siia komisjoni esinema, et oleme käinud esinemas ka taksodis ja mul on hea meel, et ka teised esinejad siin esindavad seda konkreetsema sektorit ja, ja mina olen siin natukene nagu natukene nagu kõrvalseisest, ma olen väga PVC keskne ja vabandan selle eest, aga ma loodan, et see, millest mina räägin, et see vastab ka sellele, millest rääkisid eelkõnelejad. ja ma vaatasin, milline on teie komisjoni mandaat, see on tõesti väga lai ja äh, siin ma vaatan, et tava, keskendutakse eelkõige just Euroopa Liidu liikmesriikide meetmete äh, rakendamisele ja eelkõige tegeletakse siis ähm, rahapesuga, äh, terrorismi rahastamisega, äh, maksudest kõrvalhoidmisega, nii et ja mina keskus, keskenduksin siis eelkõige just maksustamise vältimisele ja riigiabile ja ka äh, liikmesriikide vahelisele koostööle. nüüd kõigepealt ähm, PVC-s ma tegelen eelkõige just maksupoliitikaga ja see puudutab siis maksuadministratsiooni, maksusüsteemi ja ma ei ole rahapesuekspert ja ka mõningates teistes valdkondades, mida siin arutatakse. aga komisjoni esimehega vesteldes ähm, ma saan aru, et, et kui meid siia kutsuti, siis äh, ma küsisin ka, et PVC rahvusvahelise võrgu äh, kolleegid mind aitaksid, et et ma saaksin siis abi ka ekspertidel, kes tegelevadki eh, rahapesuga ja teiste eh, aktuaalsete teemadega, nii et eh, nendest oli tõesti väga suur kasu ka mm, teie esitatud kirjalike küsimustele vastamisest ja need ma siis ka edastasin eile sekretäriaadile. nii et sissejuhatuseks siis, et, et kui teil on jätkuküsimusi ja ma ei oska nendele küsimustele vastata, siis sellepärast, et minu valdkond on natukene kitsam, aga loomulikult siis ma saan pöörduda oma kolleegide poole ja äh, saaksin siis nendelt vastuse teie küsimustele. alustaksin sellest, et räägiksin äh, natukene äh, PricewaterhouseCoopersist, PwC-st ja näitan ka teile täpsemalt seda perspektiivi. ja see puudutab ka teisi raamatupidamis- ja maksunõustamisvõrgustikke ja PVC võrgustikku kuuluvad siis maksunõustajad ja teised, see on väga suur Ehm, võrgustik, meil on sada viiskümmend seitse ehm, filiaali, seal on kakssada nelikümmend ehm, tuhat töötajat ja PVC on firmade ühendus ja meid ühendavad ühised standardid teenuse Ähm, osas samuti riski haldamine ja neid standardite kinnipidamist, sellest, seda kontrollitakse tsentraalselt, aga muus osas need ettevõtted tegutsevad iseseisvalt, iseseisvalt nendes riikides, kus nad tegutsevad ja nagu teie komisjon teab, siis regulatiivne maastik, mis tegeleb rahapesuga ja terrorismi rahastamisega, on äh, siis äh, suures osas äh, FATF-i käes, rahapesuvastase töökonna käes ning samuti on nende soovitused jõudnud ka paljudes riikides siseriiklikusse õigusesse ja samuti ka Euroopa Liidus on see aset leidnud direktiivide kaudu, mis eelkõige, millele te keskendute ka oma mandaadis, nagu ma aru sain. ja paar sõna ja ma jätan siin paar asja vahele, sellepärast et ajaga on vähe ja keskenduksin PVC tööle rahapesu valdkonnas niisiis, mis puudutab äh, rahapesuvastaseid ees, eeskirju ja tegevuse eeskirju, need on ähm, riigipõhised, aga nendest kinnipidamine on kohustuslik kõikidele PVC äh, firmadele ja, ja see on ka täpsemalt ära kirjeldatud, millised on need ootused, millised on nõuetele vastamise ähm, nõuded, samuti millised on kontrollistandardid ja, ja rangelt, rangelt neist peetakse, peetakse kinni kogu äh, võrgustikus, nii et igas ähm, filiaalis on äh, siis ka ähm, konsultant, kes tegeleb äh, rahapesuvastase ähm, eeskirjadega ja samuti hoolsusnõuetest kinnipidamisega ja äh, tegeleb siis ka järelevalvega ja ka vastavate protsessidega. nii et PVC AML vastavuse süsteem on vägagi põhjalik ja sellesse on investeeritud ka palju. ja oma koduriigis äh, Hollandis äh, ma rääkisin ka selle äh, juhtiva ametnikuga, kes tegeleb selle nõuetele vastavusega ja ma kuulasin täpselt, kuidas seda tegevust läbi viiakse ja tõepoolest ähm, ja see oli tõesti muljetavaldav ähm, tema jaoks, kuidas ähm, Äh, kuidas seda protsessi juhitakse ja millest lähtutakse. niisiis lisaks ähm, äh, korruptsioonivastasele võistlusele ja ka ähm, rahapesuvastasele äh, nõuetele, siis meil on väga oluline ka tegevusjuhend, mis ähm, kohaldub kõikidele meie filialile ja see tähendab eelkõige, et me ei tegele kättemaksudega, korruptsiooniga ja me teame, kellest on meie, kes on meie kliendid ja ka kellega me teeme ähm, kellega koos me tegutseme ja kui me kahtleme, et tegu võib olla kuritegeliku tegevusega, siis me võtame ka vastavad meetmed. see on siis meie raamistik, millest me lähtume, see on meie tegevusjuhendis sees iga PVC liikmesfirma peab äh, järgima ka meie eetika, äh, see reegleid ja ähm, läbima ka vastava AML-i koolituse ja ka korruptsioonivastase koolituse, nii et äh, seal on siis koondatud ka kõik meie vastavad poliitika eesmärgid. ja üks asi, mis on natukene erinev eelnevast, nimelt kuidas antakse nõu võrgustikus ja kuidas me abistame kliente PVC-l on võrgustik, ähm, mis tegeleb äh, siis ka globaalse finantskuritegevusega ähm, ja see üllatas mind, kui ma sellest teatasin. seal on äh, üle kolme tuhande äh, professionaali tegutseb selles, kes on siis ka, kuhu käivad juristid, õiguskaitseasutuste töötajad, nad tegutsevad kaheksakümne kolmes riigis ja neil on väga palju äh, kogemusi äh, finantskuritegude tegelemisega ja ka rahapesu vastase võitluse äh, tegele-, tegelemisega ja nad on tegutsenud siis ka erinevates lepitusmenetlustes ja ma küsisin nõu ka neilt ja nad on valmis ka Euroopa Parlamendi ähm, liikmetele korraldama ähm, õpitoa, selgitamaks siis ka teile, kuidas nad tegelevad oma klientidega nüüd, eh, mis puudutab eh, maksudest kõrvalehoidmist, eh, siis meil on olemas ka maksude käitumisjuhend ja mm, selle käitumisjuhendi mm, elemendid on ära toodud ka kirjalikes vastustes ja seal on väga selgelt välja toodud, et, et, et, et, et meie antud maksualane nõu, nõu eesmärgiks ei ole see, et riikide maksuametid äh, saaksid vähem tulu. ja oluline on ka see, et äh, kliendid avaldaksid kogu oma olu-, vastava info, et tegutsemine käiks vastavalt seadusele. ja veel paar sõna maksustamise vältimise kohta, ma tean, et sa, et suuremalt osalt te tegelete just ähm, maksudest kõrvalehoidmisega ja rahapesuga. aga ma käisin ka taksode komisjonis ja ma lubasin ähm, seal, et ähm, me ka tegeleme teie tööga ja tõesti, me, me oleme väga palju äh, tegelenud just äh, ka selle nimel, et rahvusvaheline mm, maksustamismaailm oleks kohasem ka kaasaegsele digitaalsele maailmale ja ma tean, et OECD on siin palju teinud, aga ka Euroopa Komisjon on väga palju teinud ning meie te, teeme koostööd mõlema institutsiooniga ja, ja oleme kaasanud ka oma kliendid ja ma ei hakka üle kordama seda, mida ma ütlesin juba taksoti komisjonis, aga Äh, sellest ajast peale, kui see komisjon oma äh, töö lõpetas, siis on väga palju äh, arenguid aset leidnud, väga palju tööd on ära tehtud ja siinkohal ma viitan ka härra Meissile, Meissi sõnavõtule, et ta rääkis OECD tööst ja tõesti OECD on äärmiselt palju ära teinud just Pepsi väljaarendamisel ja ka vastavate tegevusmeetmete ähm, vastuvõtmisel ning ma tean, et et Pepsi tegevuskavast osad äh, on ka üle võetud Euroopa Liidu õigusesse, mis puudutab siis erinevaid standardeid ja veel paar sõna, kui ma võin, härra esimees. et selle os-, töö osas, mida PVC on teinud meie võrgustiku siseselt juulis kaks tuhat viisteist PVC maksukäitumisjuhend vaadati läbi ja me kohandasime seda selleks, et et maksu alased nõuanded siis arvestaksid ka erinevate ohtudega, mis mis võivad siis tuleneda ka meie äh, sidusrühmadest. aga mida me siis oleme teinud oma maksualase käitumisjuhendiga? nii et kahekümne viies suurimas firmas me oleme sisse viinud ka maksupoliitika paneelid ja need sekkuvad sellisel juhul, kui äh, mingi konkreetne ähm, tegevus ähm, läbi vaadatakse äh, restruktureerimise puhul. aga kas see on siis ka vastutustundlik äh, maksu alane nõuandmine? kui me vaatame seda maksupoliitika valdkonnast ja selle paneeli eesmärk ongi vaadata läbi antavat, antav konsultatsioon ja vaadata, et kas see on ka vastutustundlik, kas see vastab kõikidele standarditele ja kõigi kahekümne viie eh, paneeli juhid eh, tulevad siis aastas ka korra kokku ja nad eh, arutavad oma tegevust vaatavad tehtu üle ja ma arvan, et äh, see aitab meil ka rohkem äh, tegeleda just äh, ühiskonna poolt esitatud muredega. suur tänu, härra Van Vihel, suur tänu ka selle eest, et te lubasite, et teete ka meie uurimiskomisjoni liikmetele õpitoa. sellest on meil kindlasti palju kasu. ja me oleme ajapiirist peaaegu kinni pidanud ja tõlgid lubasid lahkelt ka natukene äh, kauem töötada. nii et sellisel juhul saavad ka sõna kõik, kes on äh, ennast nimekirja pannud ja kõigepealt saab sõna meie raportöör ja kaasreporter härra Kohvov, palun. suur tänu äh, panelistidele, ma tuleksin ainult mõne küsimuse juurde. kõigepealt härra Manhardile küsimus ja ka äh, teie advokatuuride nõukogule. et kui me vaatame Panama dokumente, siis näiteks Kristof Sollinger, äh, Šveitsi äh, jurist on äh, Mossack Fonseca endine liige, üldiselt on väga palju juriste, kes ka tegutsevad ikkagi teie nõukogu raames, sellepärast et Šveits on ka teie nõukogu liige. et kui te rääkisite oma elukutsest ja, ja nendest standarditest, mida te kohaldate, et kui me vaatame mõningaid nende juristide öeldud, siis nad ütlevad, et tegelikult me ainult tagasime oma klientidele privaatsuse. me teame, kes nad on, aga me ei tea, milleks nad oma privaatsust kasutavad. nii et, et teie kommentaar siis teie, teie kohta, et kuidas me saame tagada selle, et see privaatsus, mida siis juristid tagavad oma klientidele, seda ei kuritarvitata? ja suur tänu ka PricewaterhouseCoopersi esindajale me teame, milline oli see Luksemburgi äh, Ehm, siseinformaatori juhtum äh, Luksemburgi puhul. me sooviksime teada, kuidas te tegelete ise siseinformaatoriga tänapäeval ja kuidas te ähm, siis, mida te teete selleks, et siseinformaatoreid paremini kaitsta nii Euroopas kui ka äh, ülemaailmselt? suur tänu. kes alustab? härra Manhart, palun mis puudutab kutsesaladust ja privaatsuse tagamist, siis oluline on mõista ka seda kontseptsiooni milles seisneb see kutsesaladuse kontseptsioon. selle eesmärgiks on võimaldada ausat infovahetust kliendi ja juristi vahel. ja sellist kontseptsiooni sellisena ka väga hästi mõistetakse ja ka aktsepteeritakse ja mitte ainult äh, seaduse silma ees, vaid ka äh, kohtutes, äh, ka Euroopa Inimõiguste Kohtus. ja see aitab tegelikult õigust mõista, sellepärast et ähm, kliendi ja tema advokaadi vahel peab olema usaldusväärne suhe mida kaitseb konfidentsiaalsus ähm, ähm, nõue, aga teisalt on ähm, oluline mõista ka kutsesaladuse piire. ja teie küsimus tegelikult äh, sellega äh, tegelebki nimelt kutsesaladus ei tähenda seda, et see kaitseks äh, mingit illegaalset tegutsemist. ja kui jurist tegutseb kuritegelikul moel, siis see seda ka ei kaitse. ja kutsesaladuse piir, piiriks on ka see, et ähm, see on ära, see on sätestatud ka rahapesuvastases ähm, seaduses, et kui on tegu tegevusega, mis on selle direktiiviga hõlmatud, siis kui on tegu rahapesu kahtlusega, siis sellisel juhul on sellel, siis on olemas ka kohustus teavitada sellest kahtlasest ähm, finantstehingust. nii et kui on tegu illegaalse tegevusega, siis sellisel juhul kutsesaladus enam ei kohaldu. aga kui te nüüd mainisite äh, Solingeri ja Panama dokumenti ja ma lugesin ka kahe äh, Saksa äh, ajakirjaniku artiklit, et loomulikult tegu on juristidega, kes on natukene nagu kelmide pool, tegutsevad nagu sullerid ja see ongi meie organisatsiooni kõige suuremaks mureks ka, et me peame vaatama, kuidas me saame mm, seda probleemi lahendada aitäh ja nüüd äh, härra von Viigl ja väga lühidalt äh, ütleksin, et äh, PVC, PVC üldine käitumisjuhend on selles osas väga selge ja, ja julgustab PVC personali ka ähm, seda infot avaldama ka kohalikes filiaalides, nii et meil on olemas ka vastav poliitikasuunised. ja detailide osas ma vaban, ma vabandan, et ma pean siinkohal meenutama ka ähm, seda ähm, oma sissejuhatuses öeldud, et, ähm, et kui te soovite siis täpsemalt teada saada siseinformaatorite kohta, et siis pöörduge meie kolleegide poole, kes on selles osas eksperdid. suur tänu. kas härra Mäes tahab midagi vastata veel? ei, mitte praegu. nüüd härra Petri Jatšik. tere hommikut sissejuhatavates sõnavõttudes me kuulsime seda, et, et rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmine on vägagi laialt levinud ja ja et see saab aset leida ka ilma vahendajateta. ja ma näen siin teatavat vastuolu eriti arvestades, et kui palju me oleme ette võtnud äh, selle võitlemiseks. ja siin räägite ka kliendi suhtes rakendatavatest hoolsusmeetmetest, CDD-st, äh, aga võib ka öelda, et äh, ei ole piisavalt infot selle kohta, mis puudutab rahapesu ja, ja maksudest kõrvalehoidmist nii et see ei puuduta mitte ainult CCBE-d, vaid ka teisi selle sektori esindajad, et äh, kui tegu on rahapesuga, kui tegu on äh, maksudest kõrvalehoidmisega, kui tegu on statistiliste andmistega või teie liikmete tegevusega, siis äh, mis teile täpselt huvi pakub siin osas, kui üldse ja üldisemalt? kas Panama dokumendid ja teised paljastused kas nad on tekitanud äh, ka mm, sügavama arutelu, põhjalikuma arutelu äh, teie sektorites, et vaadata, mm, kuidas sektor sellega paremini saaks tegeleda ja kuidas ähm, tagada ka sektori maine äh, parandamine võib-olla ka mõningate meetmete võtmisele. suur tänu, härra Mais, palun. Well, what's, what's in the interest? jah yeah Äh, huvitav ongi regulatiivne raamistik, mis toimib. mina alustasin äh, kaebustega äh, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, kui rahapesuseadustega tekkis esimesi probleeme, siis me nägime, et probleemiks oli eelkõige just tohutu andmete arv Äh, keegi ei teadnud, mida siis täpselt äh, raporteerida. isegi iga kohalik toidupood äh, leidis kajastamist raportites. et huvitav on siin just see, et kui on olemas seadus, siis koos jõustamisega tuleb seda kohandada, sest et tegelikult on ju vaja ikkagi tähelepanu pöörata tegelikele kahtlusalustele tehingutele ja mitte lihtsalt sellele, mis toidupoes toimub nii et äh, siin on vaja selget raamistikku ja on vaja äh, see ka kalibreerida. see on ka põhjuseks, miks ma mainisin äh, uut tehingut. liigne info kogumine ei ole kasulik ei pankadele ega tarbijatele, vaid aga meil on vaja tõhusat süsteemi, mis oleks sihtmärgistatud. Panama lekke kohta, jah jah, see muidugi oli šokeeriv, see oli šokeeriv kõikide jaoks, ettevõtjatele, kodanikele, kõikidele teistele. ja see kindlasti viis aruteludeni pankadega, sellepärast et äh, ma arvan, et kõikides pankades on omad osakonnad äh, äh, jõustumiseks ning ma arvan, et kõik rääkisid sellest, kuidas seal tehakse neist, neid asju. ka parlamentides arutati seda, aga mulle valmistab muret ka pangasektori reputatsioon. see on halb praegu ja Panama leke mainimine on, halvendab seda veelgi ning samuti Euroopa Pangandusföderatsiooni. arutelud käivad käitumise üle see on selline mõiste, mida Ühendkuningriigis kasutatakse Hollandis ja paljudes teisteski riikides ja räägitakse kas siis sellest, kas läbi seaduse, järelevalve või käitumiskoodeksit oleks võimalik seda parandada. ning äh, ECB-l on samuti, Euroopa Keskpangal samuti selline koodeks. siis ECB-e nüüd palun, jah, aitäh mina arvasin, et juba esimene sessioon, äh, voor oli väga huvitav ja jäi kõlama see, et peamiseks probleemiks on äh, maksude maksmise vältimine, mitte kõrvalehoidmine ja äh, kõik äh, advokaadid tegelikult usuvad seadustesse, nende õigsusesse ja et seadusi tuleb täita, see on meie kohustus. täna hommikul öeldu kohta veel, mina Walesist äh, olen samuti Äh, selle sama organisatsiooni liige, millest rääkis Cook Harrington, äh, ma olen, äh, abistan ka teisi Panama lekkega ning meile valmistab väga suurt huvi, pakub väga suurt huvi see, mis vahe on vältimise ja hoidumise vahel. see on põhimõtteliselt praegu lihtsalt vanglamüüri paksus ja sellest ei piisa meie jaoks on raskus selles, kuidas seda kõike tõlgendatakse ning traditsiooniline vastus äh, advokaatide poolt on see, et täidetakse seaduse tähtaega, sellest enam ei piisa. aga see aitab meil mõista, kus see piir on, sest praegu ei suuda keegi ütelda, millal on tegemist äh, vastuvõetava ja vastuvõetamatu maksudest hoidumisega kui antakse lastele raha, siis seda maksustatakse, aga ka aga naise surma puhul raha ülekandmine ei ole maksustatav. Darius Rosati, palun, Rahvaparteist. aitäh, tahaksin tänada paneeli liikmeid väga põnevate märkuste eest mul on kaks küsimust, kolm küsimust, vabandust. kaks neist Mannertile. nagu te ütlesite ja ka kolleegid ütlesid, et äh, advokaadid lähtuvad seadusest üldiselt. ja neid seovad ka standardid. ning äh, muidugi peavad äh, advokaadid teadma, kes nende kliendid on. aga eelmises paneelis rääkisite sa sellest, et vahendajad on just need, kes abistavad öö, äh, kõrvale hoida ja raha pesta ning äh, viiskümmend või üle viiekümne protsendi isegi neist inimestest on tegelikult advokaadid ning nende järel siis raamatupidajad, pangad ja, ja nii edasi. seega tahaksin küsida, kas küll olles seaduse pooleli ikkagi ei aidata klientidel leida viise, kuidas vältida seadusi ja kuidas äh, ja siis sellest tulenebki selline halb käitumine. teine küsimus puudutab määrust. Äh, advokaadid ja üldiselt juristid, äh, töö on vägagi raamistatud, advokatuurid ja nii edasi. aga kas te usute, et sellest piisab? kas te arvate, et sellest piisab, et vältida sellist loovat suhtumist äh, seadusesse. sest et seadusest kui sellisest peetakse kinni, aga tema vaimu rikutakse. millised vahendid on meil selleks, et äh, reguleerida väljaspool regulatsiooni riigi poolt? kas sellest oleks kasu? ja kui ei, mida siis peaks tegema selleks, et äh, regulatsioon ja seadused oleksid äh, veekindlamad? veel üks küsimus. paljud inimesed on seotud rahapesuga, kuid pangad on ikkagi kriitiliseks osaks. lõpptulemusena ikkagi ju leiavad aset üle, vahendite ülekanded. kas Euroopas oleks võimalik piirata raha ülekandeid, kui kliendi identiteet ei ole selgelt välja toodud ja ei ole samuti infot tema maksukohustuste kohta. kas oleks võimalik selliseid nõudeid pankadele kehtestada? kui tekib kahtlus, et makse ei ole makstud, kas siis pank võiks keelduda ülekande tegemisest? suur tänu, kahjuks meil enam vastamiseks nii palju aega ei ole. härra Manhart, palun esimesena well,. jah, esimeses voorus kuulsime seda, et enamus neist vahendajatest on haldurid, nemad ei ole advokaadid, nad ei ole seotud ka samade nõuetega kui advokaadid. teiseks kuulsime veel ja see tuleb välja ka raportist Global Witnessi poolt, et advokaadid et ei ole advokaate, kes äh, oleksid ebaseaduslikud, nii et siin ei ole mõtet üldse näpuga advokaatide peale äh, näidata rahapesu puhul, võib-olla on juhtumeid, kus äh, kuritarvitatakse advokaate, aga me usume, et me oleme jõudnud seadustega nii kaugele, et pigem üritatakse advokaatidest ümber minna kas äh, määrused on piisavad, kas regulatsioon on piisav? erinevalt äh, viimastest Euroopa ettepanekutest leian mina, et äh, rõhku tuleks panna tõhususele ja faktaga me nägime, et just see ongi kõige olulisemaks. samuti, kui me vaatame olemasolevaid regulatsioone kui vaatame neljandat rahapesu direktiivi, siis nüüd on sinna viidud sisse uued meetmed ja millega parandatakse järelevalvet ja laiendatakse määrust. nii et selline isereguleerimine on hea vahend võitlemaks rahapesu vastu. PricewaterhouseCoopersi puhul kuulsime professor Van Vehlit, et kolm tuhat inimest tegelevad selles omaenda tegutsemisjuhendi ja reeglite läbivaatamisega, mis on pangandussektoris, seal on palju rohkem. jah, vabandan, mul täpseid arve ei ole, aga tõesti, eh, sellised eh, osakonnad on väga suured. kui tahate eh, panganduses töötada, siis kas olete riskihalduses või nõuete kohaldamises kaks äh, aastat tagasi HSBC andis teada Financial Timesile, et äh, nad on tööle võtnud äh, kolmsada uut inimest sellesse osakonda, nii et tõesti väga palju. jah, nende kolmesaja inimese kohta tegemist on siis nendega, kes aitavad klientidel välja töötada rahapesumehhanisme meie siseprotseduurides, ma ei tea, palju on inimesi sellega seotud, aga neid on kindlasti palju. kes sooviks veel midagi vastata, palun, teine osa. Uh, um, jah, minu meelest on võimatu ülekandeid, mida ei saaks kuidagi tuvastada. kui te olete teada klient Eh, selles ongi selle põhimõtte võlu, tunne oma klienti. ma ei tea, kas mu pangad tahavad, et ma seda mainiksin, aga kui ma arve avan, siis nad paluvad, et te kannaksite üle ühe sendi omast pangast ja seeläbi tegelikult nad on tuvastanud juba tehingu sooritaja. makseid saab peatada, kui on probleeme rahapesuga või muuga ja kui eh, raha kantakse üle ka riikidesse, kes ei osale kaitsesüsteemis? suur hulk andmeid läheb läbi maksesüsteemide ning siin pangad võivad keelduda ülekandeid tegemast, sellepärast et on kahtlusi, seega alati eh, mingi tasakaal on. aitäh. kas võin lisada midagi? lühidalt, palun. rääkisime rahapesuvastasest võitlusest, aga samuti äh, maksuinfo vahetamise raames FATCAs on ka sellised mehhanismid mis äh, lubavad äh, arveid sulgeda. Anneliise Toots, palun järgmisena suur tänu ja vabandage, et ma siia varem ei jõudnud, nii et ma kuulasin beebist äh, oma väikse tütre kõrvalt kõike seda, aga ma arvan, et äh, ma, ma, ma ei saanud teda siia kaasata. mul on kolm küsimust, jah. esimeses äh, voorus räägiti huvikonfliktidest teenuste ja maksude nõuande vahel, eriti just arenguriikides kuid samuti optimeerimine hargmaiste ettevõtete puhul ja üksikisikute osakaalu. kuidas selliseid konflikte väldi-, huvikonflikte välditakse? samuti, äh, kes tegeleb äh, praegu järelevalvega? teiseks, milliseid konkreetseid samme need vahendajad, keda te esindate, on astunud Panama lekkest peale selleks, et äh, oleks võimalik ikkagi äh, välja selgitada, kes on siis äh, tulusaaja. mis on tehtud selleks, et avalikustada seda? ning kolmandaks, kas peaksid vahendajad teada andma komisjonile äh, kõikidest neist äh, äh, struktuuridest, mis on, neil on maksuparadiiside nimekirjas olevates riikides? tuhat kuussada korda mainiti Panama dokumentides ning korruptsiooni ning äh, küsitletud väitsid äh, et usaldusfondid on väga suureks osaks kõikidest neist skeemidest. aitäh, huvide konflikti kohta kõigepealt. see tundub tõesti tuttav olevat, sest me taksod äh, komisjonis äh, komitees ka arutasime seda ja ma leian, et on väga keerukas äh, seda lahata. digitaalselt seda vaadeldes, kas nõustatakse valitsust või maksumaksjat, aga mitte mõlemat. tegelikkuses ma arvan, paljudes riikides, mitte ainult arengu, vaid ka teistes. ikkagi neid maksusüsteemide loomise puhul jaoks pöördutakse ikkagi eh, juristide poole. üha rohkem on avaliku erasektori koostööd ja see tundub atraktiivne olevat ning tundub ka, et osad valitsusorganisatsioonid tunnistavad seda. kas te peate, kas te leiate, et oleks vaja selliseid suuri organisatsioone, mis kasutaksid seda infot ära ning siis tekib küsimus selles, kuidas tagada, et ei ole huvikonflikte? kui te näete et kui üks organisatsioon teenindab äh, mõlemaid liigi kliente, siis ühe juhtumi puhul ei saa mõlemat nõustada, näiteks võib-olla erinevad meeskonnad. üks meeskond siis nõustab valitsust maksude osas. aga seda siseinfot ei tohi kasutada seejärel selleks, et kliente nõustada. me mõistame seda probleemi, üritame seda lahendada, kuid ka meile jaoks on see problemaatiline, sest äh, mõistame väga hästi, kuidas see tekib. jah. Bitte kurz. Conflict of interest is indeed always difficult. huvide konflikt on alati väga keerukas ning äh, kaks võimalust on sellega tegeleda. seadus pärane läbi eh, erinevate nõuete ning aruandluse. pankade probleem on selles, et kontaktid pankade ja klientide vahel leiavad aset nii paljudel erinevatel tasanditel, et sellega seoses, kui viga tehakse rahapesu puhul näiteks, siis kohalik teller kohalikus äh, Äh, harukontorisse saab küll koristatud, aga see kuidagi ei jõua kaugemale sellest äh, staadiumist. ikkagi tuleks tagada, et äh, mööda ahelat liiguks see ülespoole ja sellest oleks kasu um,. Just briefly on beneficial härra Frimston, lühidalt äh, äh, me oleme teinud palju koostööd OECD ja Faktaga ning üritame välja selgitada, kuidas siis äh, tegeliku tulusaajaga toimida, see on üheks probleemiks Euroopas, siin on erinev äh, erinevad traditsioonid common law ja tsiviilõiguse vahel. Common law's meil on ühed põhimõtted ja tsiviilõiguses teised me võime küll teha nii kõvasti kui võimalik, et äh, aruandlusstandardeid toimima panna. nii et see on üks asi, millest täna hommikul ei räägitud, aga faktal on ka omad nõrgad küljed. ning Ameerika Ühendriigid ei liitu nende ühisraamatupidamise standarditega, aitäh. ICR. Thank you, chair. I speak finnish Ruohonen Lerner. kuin kollega. ja ma jätkaksin oma kolleegi Tootsi öelduga. see küsimus on mõeldud eelkõige härra Stefan Veiglile. niisiis, äh, PricewaterhouseCoopers on viimastel aastatel pidevalt olnud erinevates äh, maksutülides olnud segadus, näiteks äh, LuxLeaks, et seal leiti vägagi dramaatilisi maksutehinguid, mida oli tehtud suurkorporatsioonide hüvanguks, nii et ka teie äh, olite seal osalenud konsultatsioonidega. ja nüüd äsja me kuulsime, et äh, siin on tegu väikese vastuoluga. kas te ei arva, et oleks õiglane need ähm, maksuplaneerimis- äh, ja maksunõustamisteenused täielikult ära keelata, sellepärast et äh, see tegelikult ju aitab ka õõnestada tulevast äh, maksuõigust. aitäh, see on nüüd professor Van Veechelile mõeldud küsimus. Thank you for your question. I hope I got it right through uh, the translation. <clears throat> Um... Aitäh, loodan, et et äh, sain sellest õigesti aru, kordan üle. Teie arvates on vastuolu äh, minu varasemate väidete äh, vahel siis rahapestuvastase võitluse kontrollide puhul ja ka seoses siis maksudest kõrvalehoidmisega ja teiseks siis selle nõuannete äh, vahel, mis LuxLeaksi puhul välja tuli, mis me oma klientidele äh, pakkusime, kas ma sain õigesti aru, et teie küsimus puudutas seda vastuolu? see, et jah, kõige olulisem küsimus on järgmine. ma sooviksin teada, et kas ei oleks äh, õiglasem keelata ära kõik need maksuplaneerimisteenused, et need maha müüa firmadele ja et need või et need firmad ei tohiks riigihangetes või avalikes hangetes eh, enam osaleda. Uh, jah, aitäh selle selgituse eest. püüan nüüd väga täpselt vastata ja siiralt. minu arvates tuleb teha selget eh, vahet ühelt poolt eh, rahapesu ja maksudest kõrvale hoidmise vahel siis ühelt poolt ja maksude vältimise ja maksuplaneerimise vahel teiselt poolt. meie ja ma tean ka teised võrgustikud on äh,, suhtuvad väga karmilt äh, sellesse, nendesse esimestesse nähtavustesse, kuid maksuplaneerimise äh, puhul äh, nagu äh, ka takso kuulamisel äh, Äh, räägiti, mm, on meil tegemist siin äh, ülemaailmse süsteemiga, kus riigid on omavahel äh, konkurentsis maksude valdkonnas, neil on erinevad maksurežiimid ja ma arvan, et see on rahvusvaheliselt tunnustatud asjaolu, et see maksukonkurents siinjuures küll kasulik ei ole, see õõnestab rahvusvahelise maksusüsteemi usaldusväärsust ja OECD süsteemi Euroopa Komisjoni äh, töö on äh, äh, tõesti palju kaasa aidanud sellele, et maksukonkurents ähm, muutuks vähem ebaterveks, sest ma arvan, et on olemas ka terve maksukonkurents nii et praegu oleme me selle protsessi äh, keskel, teatud meetmeid äh, vii-, viidakse praegu ellu ja ma arvan, et maksu äh, planeerimise laialdased võimalused on ka kahanemas, aga nagu öeldud, protsess on käimas ja riigid mängivad siin väga olulist rolli, kuidas see rahvusvaheline süsteem edasi välja kujundatakse, rahvusvaheline koostöö on siin äh, väga oluliseks äh, elemendiks, et kuidas seda äh, usaldusühingute äh, kriisi näiteks lahendada. suur tänu, järgmisena saab sõna Louis Michel Alde nimel. Euh, euh, jah, aitäh. esmalt ähm, sooviksin öelda, et ma tõesti imetlen äh, need kõnelejad, me oleme justkui äh, kadunud äh, poeete äh, kuulamas, kõik on suurepärane, siin ei ole mingit haavatavust, teie poolt ei ole mingeid ohtusid, kogu sektor on reeglitega kaotud. aga ma siiski, mul ei ole väga täpne küsimus küll esitada, aga mis oleks teie arvates siis Panama dokumentide äh, puhul, kuidas siis jaguneks nii-öelda äh, seaduslikud ja äh, ebaseaduslikud materjalid, mis oleks, ja siis kolmandaks ka need, mis oleksid seaduslikud, aga ähm, ebamoraalsed. härra Marndo, kes oli advokaat seal ja ütles, et ma ei paku offshore teenuseid, mis oleks mina lihtsalt äh, pakun äh, nõustamist ennast, nii et no äh, manners, mis oleks siis nii-öelda ühe ja teise kohustused härra Manhartile, miks on pidevalt Panama dokumentide puhul just näha Šveitsi advokaate ja mis oleks teie arvates siis maksude optimeerimine ja mis oleks siis maksupettus? kus me siis tabame seda piiri? kuidas üksteiseks üle läheb ja kuidas siis ka äh, klientide äh, tausta kontrollitakse, härra Manhart. Ähm, mõnes mõttes te äh, hoiatasite väga peenelt ähm, meid ka läbipaistvuse ja õiguse osas eraelule, jah, ma olen liberaal teatavasti ma ei lasku äärmustesse, kuid sooviksin siiski oma äh, küsimustele vastust. Te rääkisite siin tasakaalust läbipaistvuse ja eraelu kaitse vahel. ja viimaks härra Van Vehelile, mida te mõistate mõistliku äh, maksualase nõustamise all? ja sellele küsimusele sooviksin täpset vastust, tänan. suur tänu, härra Michal. ja ma usun, et härra Manhart vist alustab, palun well,? jah, ma püüan vastata teie mitmele küsimusele. ma ei saa täpseid protsente anda siin seaduslike ja ebaseaduslike materjalide proportsiooni kohta. et meil ei ole neid andmeid paraku. me saime ainult meediast ka oma info nagu teisedki nii et äh, arvud on üldse keerukas teema. Šveitsi puhul pean ka ütlema, et äh, ma ei ole äh, kursis Šveitsi eeskirjade üksikasjadega, mina olen Austria jurist, isegi kui me üht-teist Euroopas kehtivatest süsteemidest teame, siis Šveits on möödunud aastate jooksul äh, teinud äh, mõningaid muudatusi oma süsteemi ja ma ei tea, kas äh, Panama dokumentides ka need äh, kajastuvad, sest minu arvates Šveitsi puhul oli ka, tehti siis juriidilise nõustamise ja finantstegevuse vahel nagu suurt vahet või nii, et hoiti lahus need kaks valdkonda huvitavam on minu arvates eh, just see ehm, eh, ühelt poolt siis eh, läbipaistvuse teema ja teiselt poolt õigus eraelule. ma arvan, et meil on selged reeglid olemas Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast, näiteks artikli kaheksa Euroopa Inimõiguste konventsiooni Äh, äh, kohta on, on siis kohtuotsuseid. ja üks ähm, äh, Michaud juhtum oli sealsamas kohtus, kus siis nii-öelda testiti Prantsuse rahapesuvastaseid eeskirju selle artikli valguses ja leiti, et äh, aruandluskohustust ei rikutud, kuivõrd see isereguleeriv organ äh, jälgis seda äh, protsessi ja, ja tagas siis selle õiguslike menetluste äh, kaitse ja, ja siis ka juristi ja kliendi suhte. suur tänu, kas keegi soovib veel lühidalt midagi täiendada? ei, sellisel juhul saab kuue nimel härra McCarthy sõna, palun oh,. vabandage siiski, härra Van Veegel um,. Uh, jah, teil oli kolm küsimust ja nüüd siis äh, vastutustundlik äh, äh, finantsnõustamine. jah, te rääkisite mõistlikust finantsnõuandest, ütleb härra Michel. jah, tõsi, aga ma loodan, et ma kasutasin sõna responsible ehk vastutustundlik ka see mõistlik reasonable sobib ka. aga mul on kaks märkust siis selle kohta. esiteks, nagu te äh, nägite, see äh, siis ma olen Amsterdami äh, ülikoolis rahvusvahelise maksustamisõigust õpetanud, nii palju kui ma mäletan, on see valdkond väga tehniline, tõenäoliselt äh, tehnilised äh, juriidilised üksikasjad ja see muutub pidevalt, see on pidevas muutumises. ja professor Harringtonile äh, lisaks tema ütles täna, et et tema töötab koos, näeb professionaalne, kes just tunnevad rõõmu kassihire mängust äh, nii et kui te vaatate äh, kogu äh, seda protsessi siin aastakümneid juba, siis põhiliselt on siiski äh, keskendutud just tehnilistele üksikasjadele ja kui ma räägin vastutustundlikust finantsnõuandmise, finantsnõustamisest ja seda me peame ka silmas oma tegevuses, siis kui tehnilise, tehniline analüüs on, on tehtud, kui see toimib, siis algab äh, töö, kas, ja siis te vaatate, kas see sobib kliendile, kas see, kas see on kohane antud olukorrale ja kuidas seda laiemas kontekstis tajutakse, mida äh, muud osapooled äh, sellest arvavad ja kuidas see ettevõtte strateegiasse sobib, see on keeruline valdkond, kuna see on ka teatud määral subjektiivne see sõltub ka eri riikide õiguskultuurist ja kui ma äh, selle mõistele viitasin, siis, äh, siis tõesti see osa algab siis, kui see tehniline analüüs on tehtud. ja ka siin on arengud äh, toimumas kohel, ma lõpetan. me ei ole võimalik mitte millegagi asendada selgeid maksualaseid seadusi riikides ja ka rahvusvaheliselt. Matt Carty, palun järgmisena jah, minu äh, küsimus on professor Van Figelile ja see puudutab äh, siis äh, teie rolli. et olete ka aidanud, oleme ka aidanud nende seaduste määratlemisel ja näiteks jah, Iirimaa näide Apple Eh, et eh, nõustate Facebooki, eh, Apple'it ja muid suurfirmasid siis nende maksudest kõrvalehoidmise strateegiatele, seal on siis see kahekordne nii-öelda see Iiri võileiva küsimus. ja ja te olete ka äh, taganud ka selle siis teatud juhtudel, et nii-öelda see Hollandi äh, kahekordset võileiba sai kasutada lisaks äh, sellele Iiri eelmainitud skeemile ja ka Prantsuse rahandusministeeriumi küsimus, ka teie roll LuxLeague'i liigsi äh, puhul on hästi teada, nii et äh, paljudel juhtudel olete tegelikult päris olulist rolli mänginud kogu, kogu maksundus, maksusüsteemi väljatöötamisel ka valitsuste tasandil, nii et äh, kuidas võiks siis täpsemalt kirjeldada teie Äh, suhtumist või, või rolli siis liikmesriikide äh, valitsustega äh, koostöö tegemistel ja kuidas see siis võiks nii-öelda sobituda poliitika, avaliku poliitika tegemisse, niisugused ettevõtted nagu teie oma tegelikult kuluaarides on kaasa aidanud nende äh, seaduste väljatöötamisele, mina näen siin küll väga suurt äh, huvide konflikti, tänan. aitäh, ma arvan, et tegelikult äh, professor Paveli juba alguses rääkis sellest süsteemist midagi, palun, teile sõna. <clears throat> suur tänu. jah, mainisite siin mitmeid maksumaksjaid eraldi, ma ei saa nendest rääkida paraku kuid kui ma vastasin varem eh, huvide konfliktiga seotud küsimusele, siis ma möönsin, et eh, see teema on keeruline, sellega tuleb tegeleda, ma arvan, et siin tuleb teha vahet huvide konflikti puhul ka eh, erinevates küsimustel, kui on see suure neliku võrgustik, nende nõustamine, nõustamistegevus, seadusandlusega seotud küsimused ja ja siis äh, selline äh, eri tüüpi dialoog, mida te siis mainisite äsja. ma arvan, et äh, poliitika kujundajad Euroopa Liidu riikides on olnud kontaktis ühega suure neliku nõustamisfirmadest ehm, Need äh, süsteemid on äh, keerulised ja ma arvan, et äh, selles ei ole midagi halba. me, minu riigis Hollandis on need arutelud veel käimas ja teatud mõttes on isegi see solvav maksuametnikele, kui neile äh, nüüd öelda siit siis äh, sõnumina, et nad ei ole äh, sõltumatud oma otsustes. ja on selge, et nad peavad võtma arvesse lahknevaid huve. ma arvan, et üldiselt on dialoog väga oluline ja seda peaks pidama. ja lahendused sellel kombel tulevadki nüüd, mis puudutab maksuplaneerimist, siis eh, need mõned nimed, keda te mainisite, on suured eh, USA hargmaised ettevõtted, kui te vaatate nende maksusüsteemi, siis eh, seal on väga oluline aspekt just see, et neid julgustatakse seda Äh, tegema. ma arvan, et see jätkub ka äh, uue presidendi ajal. nii et viidates siin jah, ühele varasemale küsimusele antud vastus, tõi-, äh, seadusandjal on siin just väga tähtis roll mängida. jah, veel lisaks need firmad, mida mainisite, Google, Apple ja Facebook aga te ei näe huvide konflikti, kui needsamad inimesed, keda te eh, nõustate, siis eh, et kuidas eh, maksudest paremini kõrvale hoida, nad ise nõustavad valitsusi seaduste väljatöötamisel. vastus on väga lihtne, ma ei ole päriselt pädev sellele küsimusele vastama. me kasut-, arutame seda küsimust edasi, järgmisena nüüd Pascal Durand roheliste nimel, palun suur tänu. ma ei tunne ennast äh, täna kõige mugavamalt, kuna ma teid siin kuulan, siis äh, mul on siin, jääb sama mulje, mis äh, kolleeg Louis Michelile, ma ei ole ei liberaal ega ka ohtliku vasakpoolne. võib-olla tuleks leida kuldne kesktee. mul on tunne, et kõik on suurepärane, kui ma teid kuulan Äh, ja vastutus tegelikult on äh, niivõrd äh, suurel määral laiali jagatud, et kui me niimoodi üksikult vaatame, siis jah, advokaatidele ei saa midagi ette heita, audiitor samuti mitte ja ka pangad teevad suurepärast teed, see on kõik tööd, see on väga hea, kuid kogu selle suurepärase praktika taga on siiski sadu või isegi tuhandeid, miljardeid, mis kuhugi kaovad, haiglad suletakse, kuna ei ole enam raha, äh, tuhanded inimesed äh, hukkuvad maailmas, kuna toimub pidev terrorismi finantseerimine kõigi nende kanalite kaudu ja inimesed hukkuvad ka relvakaubanduse äh, tõttu ja kogu selle ebaseadusliku tegevuse tõttu, mis sellega kaasneb. ja kõik see toimub, kuna lihtsalt te lasete sellel äh, juhtuda. Panama äh, dokumendid lihtsalt näitavad ka seda, et, et see on võimalik, mitte ainult PricewaterhouseCoopers, vaid ka teised Äh, õigusbürood äh, koostavad neid erinevaid äh, skeeme Prantsusmaal ja ka mujal ja teevad seda ka tänu pankadele, kes võimaldavad raha liikumist. nii et minu küsimus on järgmine, ma ei ründa teid üksikult, kuid selgitage, härra Manhart, mulle äh,, Te ütlete, et on olemas advokaatidel teatud eh, eetilised eh, nõuded, ametieetika eh, ja sellel, selles vallas ei ole tarvis midagi muuta. seda te vastate oma kirja punktis neli küsimustele, mida me esitame, esitasime. punktis viis oli uus küsimus. küsisime, kui palju on karistusi määratud ja seda küsimust esitati teile täna veel kord ja te ütlesite, et te ei tea ja arvate, et ei olegi mingeid karistusi määratud ja kuidas te siis võite meile, kuidas te selgitaksite siis, et süsteem äh, toimib ja samas ei ole teie teada mitte ühtegi karistust määratud? kas siis reeglid ei ole kohased või siis teine asi, te siis ütlete, et teil ei ole lihtsalt vastust küsimusele, mis me esitasime. suur tänu, et sain oma küsimuse esitada. Euh, mulle tundub, et esitati veel pikemaid küsimusi, sain aru, et minu jaoks aega ei ole ütleb kõneleja. ei, keegi ei ole veel pikemaid küsimusi, isegi äh, Louis Michel sai küsimuse, siis on ainult kaks minutit. palun, härra Manhart. Well, I am not, not really jah, on keeruline vastata teie küsimusele, kuna küsimus oli pikavõitu meil on äh, käitumisjuhendid, äh, mis sisaldavad äh, ameti eetika ja kohustustega seotud nõudeid, aga kahjuks, nagu te ka ütlesite, ei ole meil Euroopa tasandil infot ka määratud karistuste kohta E, e, e, seda ei ole meil, seda ei ole meieni jõudnud advokatuuride ühingute kaudu. me püüame neid hankida, oleme tegelikult aastaid sellega tegelenud, kuid see on liikmesriikide asutuste ülesanne seda meile saata. meie arvates on oluline, et nende poolt jõuaks meieni äh, Äh, piisavalt äh, teavet, mis äh, on ka üks asi, mida peaks tõesti oluliselt parandama. meil on tarvis paremat infovoogu nende küsimuste kohta, mis, asjade kohta, mis jah, tegelikult on toimunud, et siis nende probleemidega tegeleda. mis puudutab äh, ameti eetikat, siis sellele äh, kehtivad äh, seadused, ehk siis me peame seadustest kinni pidama, me mitte kunagi ühtegi illegaalset tegevust äh, heaks ei kida ega ei toeta. ja me oleme mm, proovinud ka teatud olukordi määratleda, mis on siis äh, nii-öelda riskialtid ja, ja üldisemalt siis professionaalide teadlikkust tõsta. ma arvan, et need meetmed on olnud üldjoontes tõhusad. ja kui vaadata Panama äh, asja, siis me teame, et meie, meie teada ei ole nende eeskirjadega seotud öö, äh, ühtegi menetlust alatatud, ehk siis see menetlus töötab. härra Turu, me veel kontrollimiste küsimust ja siis küsime ka liikmesriikidelt ja nüüd organisatsioonidelt seda infot ja nüüd David Cooper, palun. ei, siiski palun äh,, härra Mäes. sina ei, ei. ja suur tänu küsimuse eest, võtsin härra Michel küsis midagi sarnast. pankade poolt, nagu te ütlete, on kõik suurepärane Äh, seda ma ei tahtnud öelda. ma tahtsin selgitada, et Äh, äh, on olemas, äh, toimuvad miljonid tehingud, mis on mõnikord keerukad, mõnikord mitte. et asjad on pidevas muutumises, nii et kohalikel pankadel on, on suured dilemmad, neil ei ole piisavalt asjatundlikkust võib-olla finantsküsimustes, tehinguid on palju, need on, need on keerulised ja asjad ei ole piisavalt selged, ehk siis mina pean olema dialoogis seadusandjatega ja minu jaoks on niisugused kuulamised väga äh, sobivaks äh, arutelu võimaluseks ja sellega peaks jätkama. David Coburn saab järgmisena sõna um,. Uh, suur tänu, oli väga äh, huvitav kuulata härra Maisi kommentaare, et isegi supermarketid on süüdistatud rahapesus minu äh, piirkonnas on äh, pangad, ettevõtted, üksikisikud äh, Need süüdistatakse kas ähm, terrorism, ma ei ole James Bond ega Miss Marple, aga terroristid kasutavad igasuguseid ähm, meetmeid. nii et Äh, islami pangandussüsteem on ka teist, teine süsteem, mida on võimalik kasutada, et kui tavapangandust äh, sellest saab ka mööda minna, mida iganes. ja ka äh, panga tasud on tõusnud sellega seotud, nii et kuidas äh, vähendada seda kahjulikku mõju e-, ettevõtetele ja kuidas äh, vähendada äh, panga tasusid, mis järjest tõusevad? sest kuidas aidata siis seda tavalist inimest, kes sooviks lihtsalt oma väikeettevõtte asutada? jah, see läks nüüd küll natukene pea põhitemast mööda, aga ikka palun, härra Meier jah, ma ei tahtnud pangandussektorit välja vabandada, kui ma seda supermarketit mainisin, vaid lihtsalt kui me alustasime äh, äh, rahapesuvastase tegevusega, kui esimesed seadused välja anti, siis me lihtsalt äh, äh kasutasime niisugust instrumenti, mis ei olnud, kus, äh, millega äh, mingeid nüansse ei saanud nii-öelda äh, Eh, jälgida, kuid seda instrumenti on täpsustatud nüüd ja, ja täiendatud ja nüüd me enam ei, eh, ei taba sellega eh, nii-öelda tava, tavaettevõtteid või supermarketeid ja see on äärmiselt oluline. ja loomulikult, nagu te ütlesite, sellel on, on oma hindasid ja parlamenti on nüüd keerulisem sisse pääseda kui viiskümmend aastat tagasi ja reeglitele vastavusel eh, tagamisel on oma eh, hind. aitäh. järgmisena Barbara Kappel ENF-i nimel. aitäh, härra esimees ja aitäh ka härradele, et te olete tulnud siia meie kuulamisele ja suur tänu ka teie väga huvitavate ettekannete eest ja minu esimene küsimus on mõeldud Vim Mäesile. Te ütlesite, et äh, õigusriigi põhimõtted ja, ja õigusraamistiku kehtimine on um, oluline panganduse toimimiseks, ma olen sellega nõus, aga te, aga siin on ka mõningaid ebakindlusi, näiteks äh, mustad nimekirja tüüp nimelt äh, Strasbourgis eelmisel nädalal äh, me ähm, rääkisime komisjoni ettepanekust, äh, mis käsitles siis musta nimekirja ja me ei, ei kiitnud seda heaks. ja Malta rahandusminister näiteks üle-eelmisel nädalal oma intervjuus ütles, et Panama ametivõimud ei teinud piisavalt koostööd Malta ametivõimudega nii et eh, mis puudutab õiguskindlust ja musti nimekirju ja ka volinik Moskovitši, kes detsembrikuus siin komisjonis ütles, et, et eh, koos Panama dokumentidega ja ja koos maksudest kõrvalehoidmise eh, tegevuskavadega peaks ka saama sanktsioone kohaldada vahendajatele. ma sooviksingi teada, et kuidas siis pangandussektor tegeleb nende nende mm, nõrkade kohtadega, et kas teil on oma mingid mustad nimekirjad äh, või mida te teete, kui te peate ikkagi hakkama nende mustade nimekirjadega tegelema? ja kas te, kas see võib viia isegi tasude äh, tõstmiseni mõningate pankude, pankade juures? ja härra Manhart, te ütlesite, et advokaat peab teadma, kes on tema klient, teab, kellega ta tegeleb, see kliendi taust peab olema hästi kontrollitud ja te teate, et neljandas rahapesu direktiivis äh, on ette nähtud ka vastav, ähm, vastavad hoolsusmeetmed, mis, millega tulemuseks on jällegi tasude suurenemine, sellepärast et nad peavad ju hakkama kontrollima ka, kes on ähm, omanike aktsiate omanikud ja milline oleks teie arvamus, et äh, milline on selle äh, operatiivne ja ka finantsmõju? Äh, finantsmõju ka advokaatide tegevusele ja teiseks, kas te näete, kas siin on ka võimalik vastuolu äh, nende mm, hoolsusmeetmete vahel ja mm, isikuandmete töötlemise vahel artikli kaheksaga inimõiguste konventsioonis, eriti mis puudutab seda mm, sätet, mis käsitleb korrespondentsusvabadust. ka liiga pikk küsimus. kõigepealt härra Mäes, siis härra Manhart ja siis härra Van Vihel ma vaatan ka kella, kell on praegu kaksteist kakskümmend kaheksa ja äh, me leppisime tõlkidega kokku, et me läheme maksimaalselt viisteist minutit äh, tööajast üle, nii et mul on veel kuus sõnasoovi, et palun tehke kiiresti. jah, suur tänu küsimuse eest, õiguskindlusetus oli tõesti üks aspekt, millele ma viitasin, see on äärmiselt äh, oluline, ma ei saa äh, väga kommenteerida liikmesriikides toimunud arutelusid, kuna neil on erinevad äh, lahknevad huvid ja see, mida te kirjeldasite, on tõesti ka see, mis äh, tegelikult juhtub, aga kui siit edasi minna ja riigid panna musta nimekirja, siis pangad arvestavad sellega ja seal on jah, võimalik ka hindasid määrata et kui on tegemist mingite nõrka institutsioonidega või kui õigusriigist kinni ei peeta, siis on kohe ka rahvusvahelist kapitaliturul, äh, see peegeldub äh, hindades, tänan. härra Manhart, lühidalt palun. Uh, ma vastan äh, inglise keeles võin siin Austriast ka rääkida, see on tõsine, tõsi, et äh, see nõuetekohane hoolsuskohustus toob endaga kaasa äh, kulusid klientide puhul ja tekib küsimus, et äh, kes neid kulusid kandma peab. Austrias meil on eeskirjad nende kulude suhtes ja me oleme hakanud äh, mõtlema, et kuidas, äh, kuidas seda valdkonda reguleerida. ei tea veel täpselt, kuhu me välja jõuame, need kulud võivad olla ka väga äh, suured, kuna meil on tarvis ligipääsu andmebaasidele, need, mis on kohutavalt kallid, kuid meie advokatuur püüab läbirääkimisi pidada, et leida siis äh, selline mõistlik lahendus ka äh, tavaadvokaadi jaoks. minul ei ole midagi lisada. veel parem. ja järgmisena saab sõna härra Luudek Niedemajer, palun. Thank you very much and thanks for coming uh,. I want to refer uh, something also. suur tänu siia tulemast ja ma sooviksin ka tulla ta tagasi ühe mainitud küsimuse juurde, nii et see uh, esimene paneelis äh, räägiti päris karmidest ähm, äh, leidudest ja, ja teie pigem jälle räägite, et olukord on justkui ähm, kontrolli all, et me ei hakka siin kedagi süüdistama, me lihtsalt soovime olukorda parandada ja see ähm, halb olukord on tegelikult ka valitsuse tegevuse tagajärg, kes, äh, kelle seadusloome ei olnud ole väga kvalitatiivne olnud ja, ja ka jõustamise pool ei ole olnud väga hea olnud, nii et ähm, ma sooviksin teada teilt, et mida saaksite teie teha oma sektorites selleks, et olukord muutuks paremaks tulevikus, aitäh. suur tänu, kes alustab? kas pangad alustavad härra või härra Mäss? ja veel kord kinnitan üle, et ma ei, ma ei öelnud, et kõik on korras, aga oma sõnavõtus äh, ma äh, ma ütlesin väga selgelt, et me soovime, et eeskirjad, reeglid oleksid selged ja seetõttu ma usun ka OECD tegevusse ja seetõttu, nagu ma ütlesin, et meil oleks vaja saada ka sellist uut kokkulepet, mille me, milleni me loodetavasti jõuame Euroopa Liidus, mis võimaldab meil selgemates tingimustes paremat tööd teha. aitäh ja nüüd äh, härra Fremston, jah, see on tõesti väga hea küsimus ja me sooviksime sellega tegeleda ma arvan, et lihtsalt äh, linnukeste panemine, sellest ei piisa, see, et me saame kellegi passikoopia ja tema mm, mingisuguste kulude ülevaate, sellest ei piisa, et eriti Ühendkuningriigist vaadatuna, siis ähm, seal äh, õigusbürood tegelikult soovivad ikkagi välja koolitada juriste, kes tege-, tegelevad rahapesuvastase kontrolliga, et vaadata, et et kus on mingid kahtlased tehingud, kas mingi struktuur on liiga ähm, keeruline, nii et nad soovivad lihtsalt kaasata tõesti ähm, eksperte selleks, et vaadata, kus on ähm, mingid lüngad. ja me tegeleme näiteks ka riiulifirmadega väga põhjalikult ja minu arusaam Panama dok-, dokumendis on see, et suureks ohuks ongi just need riiulifirmad, mitte midagi muud. aitäh ja nüüd härra Van Veegel. jah, ka mina viitaksin sellele, mida härra Mäis varem ütles, kui ta vastas vist härra äh, Päljani ähm, märkustele selle uue kokkuleppe kohta ja et kõik osapooled peavad tunnistama, et probleem on olemas ja, ja on ka mõningaid küsimusi, milles ma ei ole härra Pööljaniga nõus, aga selles osas küsimuses ma olin vägagi nõus, nimelt et jah, loomulikult probleem on olemas ja ma loodan, et see paneel ei jäta kuidagi muljet, et probleeme ei ole. aga kui me kasutame neid organisatsioone, kes siin praegu on esindatud ja kasutame neid ka edasistes aruteludes, me vaatame, kus see oht tõesti on olemas, kus see probleem peitub, üritame olukorda parandada, siis sellisel juhul on teil tõesti selle uue kokkuleppe puhul vägagi tugevad liitlased abiks. ja ma äh, nõustun ka ühe teise märkusega, et me peame vaatama, et kuidas leida selline tõhus vastus äh, selleks, et saavutada äh, seaduses äh, ette nähtu. aitäh, Virgin Rossier, palun. palun, proua kolleeg. aitäh. mõistan, et tahate tõhusat maksualast teadusandlust. kaitsete ka oma käitumisjuhendeid. aga pean ütlema, et viimasel ajal Te ju näete, kuidas toimivad äh, maksudest kõrvalehoidmise süsteemid. tundub, et te pigem pöörate tähelepanu sellele, kuidas kõige suuremad kasumid saavad praegustest seadustest, äh, järgides seadust täht-tähelt, kuid eirates selle vaimu. ning samuti on jäänud mulje, et Äh, tegelikult äh, võimaldavad äh, just siseinfo levitajad ja, ja hoiatajad, vilepuhujad teada saada sellest, kui tegemist on ähm, maksudest kõrvalhoidmisega. sellest on saanud üks peamisi vahendeid. Lavan Vill kolleeg ütles, et teie käitumisjuhend äh, kutsub üles äh, töötajaid probleemidest teada andma, aga minu küsimus on järgmine, te teate, et äh, LuxLeaksi puhul, mis toimus, parlament ka tegeles selle küsimusega, kas te olete nüüd muutnud oma käitumisjuhendit selleks, et kaitsta, kaitsta neid, kes teada annavad Äh, ning et hõlmata ka seda, millest teada anti, aga mis varasemalt ei äh, olnud kaasatud äh, käitumisvahendisse. tahaksin teada ka, milline on teie praegune seisukoht ülepuujate kohta ning mis te arvate, kuidas oleks võimalik kõige paremini teada anda toimiv, olemasolevatest igadest ning LuxLeaksi puhul kas võttes arvestada, mis toimus, kas see siis, äh, me jääme sama kood-, koodeksi juurde, käitumisjuhendi juurde. ja kindlasti te teate ka, et parlament töötab välja ka oma raamistiku nende kaitseks. tahaksin teada, milline on teie suhtumine sellesse ettepanekusse. aga ma pole kindel, et, et tegelikult oma töös me peaksime selles suunas liikuma, aitäh. Äh, suur tänu, nüüd äh, palun lühikesed vastused härra Van Veil. jah, ma teen väga lühidalt, äh, härra esimees, suur tänu selle küsimuse eest, äh, mis puudutab siseinformaatorit, siis ma juba vastasin härra Kov-, Kohverdile, et mina ei ole kõige pädevam isik sellele küsimusele vastama, nii et ma kordan selle märkuse siinkohal üle ja mis puudutab teie küsimuse sisu, mis puudutab siis maksude planeerimist, siinkohal ma ütleksin, et kui vaadata vaadata äh, Euroopa Komisjoni tööd, OECD tehtavat tööd ja teataval määral ka seda tööd, äh, mida teeb käitumisjuhendi töörühm, siis äh, suurem osa maksude struktuuridest on teada ja OECD on võtnud ka meetmeid selleks, et teatav sidusus nende süsteemide vahel oleks olemas. ja ja sellega ka praegu tegeletakse, nagu ma juba rääkisin. et ähm, poliitikakujundajate äh, ja loojate äh, kogemused ähm, selle süsteemi struktureerimisest on olemas ja see sõltub sellest, et, et kui mingi struktuur ei ole vastuvõetav, siis tuleb äh, seadust muuta, reegleid muuta, aga reaalsus tänapäeval on tegelikult selline, et äh, riigid on endiselt veel konkurentsis, konkureerivad nende süsteemiga üksteise vastu, nii et see puudutab siis ka teid. aitäh. Tom van Dingen teil ära ähm,. mul oleks üks küsimus härra Manhartile Äh, väga huvitav oli teie äh, kirjalikest vastustest lugeda, et te leiate, et Euroopa advokatuuride õiguslike, õiguslikud ja nõukogu äh, poolest on ka selline siseinformaatorite tegevus problemaatiline, sellepärast et sellega satub kutsesaladus ohtu. aga kui igasugune info avaldamise kohustus on nii problemaatiline teile, siis siis ähm, sellisel juhul võiks võib-olla siis keelustada üldse maksualase nõu andmine selleks, et teie elu lihtsamaks teha. kas te võiksite palun korrata, sellepärast et ma, et kui see äh, info avaldamise äh, kohustus on nii äh, keeruline teile kui juristile, siis võib-olla me peaksime juristidel keelustama maksualase nõu andmise väljaspool vahendustegevust. lühike vastus oleks nagu me korduvalt täna ütlesime, et äh, mida lihtsamad need reeglid on, seda lihtsam see on see ka meile. kui seadusloojad teevad lihtsaid reegleid, selgeid reegleid, äh, siis on äh, see ka, muudab ka lihtsamaks juristide, raamatupidajate ja ka kõikide teiste mm, elukutse esindajate elu, kes tegelevad, kes tegelevad finantsõigusloomisega. nii et tehke selged eeskirjad aitäh, meil on veel kolm vaba mikrofoni voorus osalejat. üks minut küsimuseks, üks minut vastuseks ja äh, proua Anna Kammers on, Anna muidugi ühe minutiga võib-olla hakkama ei saa nii et äh, me teame, et juristide jaoks äh, kliendi suhtes rakendatavate hooldusmeetmetest kinnipidamine on nii keeruline, et, et võib-olla siis äh, läbi, läbipaistvuse nimel siis äh, registreeritud ähm, ettevõtted ja haldusfondid, et äh, usaldusfondid, et võib-olla selles osas midagi ette võtta, et teie elu lihtsamaks teha. Äh, CRS äh, aruandlusstandardid tegelevad kõikide nende üksustega ja suur arutelu käib selles osas, kas need registrid peaksid olema avalikud või mitte. ja Ühendkuningriigis on meil võib-olla kümme, üksteist miljonit usaldusfondi ja et see, et kohaldatakse kõikidele tavakodanikele aruandluskohustus, see oleks võib-olla disproportsionaalne. nii et see, selle eeskiri, see eeskiri, see reegel on oluline, aga oluline on see, et oluline on see, et kõikide usaldusfondidega, trojhandidega, kõikide selliste üksustega tegeletakse ühtemoodi. härra Mais nii et ähm, see puudutab, äh, minu kolleeg vastab sellele, ma vastaksin jah teie küsimusele, et, et äh, PPF on soovinud juba väga kaua aega, äh, soovinud saada tegeliku omaniku osas paremat infot. üks küsimus härra Van Veekile, et kui komisjon äh, avaldab äh, nimekirja äh, maksuparadest, kas siis PwC võtaks vabatahtlikult kohustuse, et nad ei hakka mingisuguseid ärisuhteid ähm, ähm, edendama klientidega, kes on seotud selle musta nimekirjaga? ma ei ole tegelikult pädev vastama sellele küsimusele sellepärast et see tõstatab mitu erinevat küsimust. ma ütlen äh, teisiti. on äh, mõistetav, et selles äh, nimekirjas oleksid riigid, kus ka õiguspärane tegevus leiab aset ja kliendid soovivad saada professionaalset nõuanded ja, ja seetõttu oleks PVC-l väga keeruline öelda, et ei, me ei teeninda neid kliente nii et äh, see on küsimus, mida kindlasti peame kaaluma, ma võtan selle küsimuse endaga kaasa, aga väga keeruline on sellele kohe praegu vastata, aitäh. selge, suur tänu ja viimane sõnavõtja, meie uus kolleeg, härra Takis Magikorden. aitäh, härra esimees. me oleme silmitsi globaalse probleemiga, väga suure probleemiga Äh, mitte et öelda, et me oleme labürindiga silmis ja mida me äh, seadusloojatena siin vajame, on see, et, et teie olete ju praktikud ja me te peame teadma, mida me peame muutma, seda, et see probleem muutuks, millega me silmitsi oleksime. ma ei soovi öelda, et mulle ei jäänud muljet, et meil ei ole teadmisi, vaid, vaid mul on tunne, et meil on me oleme siin silmitsi inimestega, kes äh, suudaksid tegelikult ähm, muuta neid äh, tehnikaid, taktikaid, äh, mille, millega probleeme on tekkinud. nii et iga riik, kes annab isikule võimaluse luua firma, mis ei ole seotud tema nimega, kas see on siis mõistlik? kas me saame seda õigustada? kas on mõni muu põhjus selliseks tegevuseks, ähm, kui et ähm, manipuleerida süsteemi selleks, et ähm, maksudest, makse vältida, kui seal on mingisugune muu põhjus, siis andke mulle teada. et sellisel juhul ma tea, teaksin ka, milline lahendus oleks parem inimestele. suur tänu, kas keegi suudab sellele vastata? palun, härra Maes. suur tänu selle küsimuse eest ma ei ole kindlasti siin selleks, et midagi paremas valguses näidata, see ei ole ja, ja ei saa lihtsalt märgistada mingit firmat, sellepärast et firmad on ju registreeritud, see info on teada. suur tänu, ütleb härra esimees Langen. me oleme nüüd kuusteist minutit üle läinud oma ajast härra Tšiki-Georgiu kas, et kas on võimalik, et kellelgi on info, aga me ei tea, on firma, aga me ei tea, kelle oma see on, kas see on siis mõistlik lahendus? härra Mäes, see on see struktuur, see, see on struktuuri küsimus, see ongi see tegeliku tulusaaja küsimus. et kas see on siis mõistlik, küsib et ma soovisin teada, miks see on mõistlik. me peaksime võib-olla arutama seda väljaspool äh, seda koosolekuruumi, ütleb härra Langen. suur tänu kõigile, suur tänu kõigile, kes arutelus osalesid. me saime väga palju vastuseid, mõningad lahtised küsimused veel jäid, mida me edasi arutame, suur tänu siis nii esimesele kui ka teisele panelile esimees tänab sõbralikult ka tõlke ja sellega meie kohtumine lõpeb ja järgmine kohtumine leiab aset neljapäeval kell üksteist. suur tänu teile kõigile!